Allora possiamo iniziare i nostri lavori. alustage. kõigepealt hoiatan teid. meie koosolekud kantakse internetis üle. keegi andis mulle sellest just teada. nüüd ka paar teadaannet eilse koordinaatorite koosoleku otsuste kohta. autorizzazione per elaborare una relazione di iniziativa su que- mult paluti luba äh, koostada järgmisel teemal algatusraport. kui me räägime võimalikest aluslepingu reformist majandusjuhtimise kohta, siis selle kohta sooviti teha algatusraport. ma pean veel rääkima ECONi komisjoni esimehega sellest, kuidas me saaksime oma tööd siin koordineerida. ning samuti soovime me korraldada mõlema komisjoni koordinaatorite ühiskoosoleku otsustati ka, et kodanikualgatuse ellurakendamise rako-, raportöör, raporti koostamine antakse vastavalt kodukorrale sotsialistidele ning mis puudutab ühenduse õigustiku kohaldamist, siis proua Messerschmidt kirjutab selle iga-aastase raporti. ning siis demokraat-, Euroopa Nõukogu ja Eurotsoon, euroala tippkohtumise demokraatliku järelevalve kohta äh, sooviti ka raportit teha. ning lõpetuseks uurimiskomisjon. härra Martins ei ole küll kohal täna hommikul, aga tekkis ka küsimus, kas oleks mõistlik kutsuda eesistujamaa kahekümnendal mail AFCO koosolekule on võimalik see koosolek, see kohtumine eesistujaga tegelikult ka jaanuarisse edasi lükata. kas keegi soovib sõna? suur tänu, soovin ära märkida, et David Martin küll tuleb siia, aga ta natukene hilineb. praegusel hetkel soovime me aga teada, mis põhjusel üldse Poola eesistuja siia kutsutakse? härra esimees. härra esimees, mina toetan eesistuja siia tulekut, härra Martin ju palus ka ise seda. samas kuupäev tekitab minus kõhklusi eile toetasin ma neid, kes öö, toetasin ma Davidit, aga öö, kuupäev tekitab jah kõhklusi. minu arvates Poola eesistuja siia kutsumine on tervitatav jah, aga me peaksime selle kuupäeva veel üle vaatama. eile koordinaatorite koosolekul tõstatas härra Tafka küsimuse sellest, kas me äh, hääletame või mitte proua äh, Raineri raportile. Äh, see reg-, Regne arvamuse küsimus, seda soovisime arutada raportööriga, teda ennast kohal ei ole, aga niipea, kui ta tuleb, siis ennem hääletust kuulame ära tema arvamuse härra Tahv, ta kirjutas meile soovis, et hääletus edasi lükataks. selle vastu ei ole meil ju midagi. aga asi on selles, et välisasjade komisjon, õigusasjade komisjon hääletab teatud kuupäeval samuti. me soovisime, et õigusasjade komisjon lükkaks ka oma hääletuse edasi ning me palusime meie õigustalituselt ka arvamust. see pole aga veel valmis. me teame, et õigusasjade komisjon on äh, hääletuskuupäeva juba kinnitanud. ning kui me ise ennem ei hääleta, siis me ei saa oma arvamust neile esitada. suur tänu, härra esimees. eile leppisime me kokku, et ootame proua Regneri ära. ja teeme talle ettepaneku, et lükkame hääletuse edasi et meil oleks rohkem aega ka õigusteenistuselt nende vastus kätte saada. samuti on selge, et kuna juhtivkomisjon on juuri äh, õigusasjade komisjon, siis meie pärast neid hääletada ei saa. seega minu ettepanek on, kui me täna hommikul ei saa hääletada, siis võiksime korraldada hääletuse Strasbourgis kolm-neli päeva ennem tähtaega. see tähendab seda, et need kaks-kolm asja, mille üle me peame hääletama ennem õigusasjade komisjoni hääletust, nende üle saame me hääletada siis, kui meil on õigusteenistuse arvamus käes. jah, proua Regnerilt saabus just sõnum. tema arvab, et me peaksime täna tema arvamuse üle hääletama. peale selle, kui me hakkaksime korraldama Strasbourgis hääletust, siis me peame paluma ka erakorralist koosolekut, seda ei saa me teha kolmapäeval. ühesõnaga, ootame ära proua Regneri ja siis arutame neid asju temaga. siis meie päevakorra üheksas punkt. kodukorra artikli seitsekümmend muutmine see puudutab institutsioonide vahelisi läbirääkimisi seadusandlikus menetluses. esimeste konverents palus, et meie komisjon vaataks üle kodukorra reeglid, mis puudutavad institutsiooniliste vahelisi läbirääkimisi esimesel lugemisel nõukogu komisjoni ja parlamendi vahel. esimene arvamuste vahetus juba toimus, paluti, et raporti kirjutaks ära Guerrero. täna saab raportöör ka tutvustada oma raportit. sellest on huvitatud nii mõned fraktsiooni esimehed kui ka komisjoni esimeeste konverents. suur tänu! aitäh! tegelikult tegeleb võimaliku artikkel seitsmekümne reformiga äh, tegeleb meie komisjon juba teist korda. alusdokumenti koostasin siis mina. seda töödokumenti muudeti üsna palju raporti projekti on samuti suuresti muudetud. ehk siis minu ettepanek on, et töödokument tuleks unustada ja keskendume ain-, kes-, keskenduksime ainult äh, raporti projektile. alustuseks tahaksin teile teada anda, et olen korraldanud terve rea kohtumisi, kus ma olen kõnelenud erinevate fraktsioonide esindajatega selles küsimuses. samuti rääkisin ma komisjoni esimeeste konverentsil tutvustasin seal oma raportit. samuti rääkisin ma läbi meie enda komisjoni esimehega ning kohtusin ka mitmete fraktsioonide esimeestega siin kojas. samuti olen rääkinud mõnede variraportööridega, proua Jarokaga näiteks. ja võttes kõike seda arvesse ja olengi koostanud selle esialgse raporti projekti. oluline on ära märkida, et selle raporti eesmärk ei ole kindlaks määrata, kas meil oleks hea või mõttekas avada uuesti läbirääkimised esimese lugemise kokkulepete üle, see läheb, see küsimus läheb raporti mandaadist kaugemale. raport puudutab ainult seda, et kui ähm, otsus on vastu võetud alustada läbirääkimisi esimese lugemise kokkuleppeks, siis millised uued tingimused tuleks kodukorda kirja panna, tagamaks, et tagamaks mitte ainult seda, et läbirääkimised oleks tõhusad, vaid oleks tagatud ka äh, vastu-, aruandluskohustus, läbipaistvus, ning et fraktsioonid saaksid läbi, terve läbirääkimiste protsessi ka sekkuda. minu arvates on oluline see üle korrata, sest paljudes kohtumist, paljudel kohtumistel selle rap-, raporti asjus vaieldi, kas tuleks kaasata lepitusmenetlus, teine lugemine ja nii edasi, aga see rap-, seda raportit, need küsimused tegelikult ei puuduta. antud raport äh, on seotud ainult sellega, et tuleb tagada esimese lugemise äh, läbirääkimistel läbipaistvus ja vastutus. härra esimees, ma rääkisin teiega ja fraktsiooni esimeestega ning põhjus, miks me otsustasime edasi minna, jätkata selle kodukorra reeglite reformiga, tuleneb sellest, et komisjoni esimeeste konverents võttis vastu otsuse, selle järel võttis vastu otsuse ka esimeeste konverents ja otsuses öeldakse, et läbirääkimiste käigus üsna sageli juhtub, et poliitilised fraktsioonid, kes pole läbirääkimiste meeskonnas esindatud, neid ei informeerita piisavalt. ning fraktsioonid üldiselt leidsid, et nad ei saa piisavalt infot varem ning saavad infot alles vahetult ennem täiskogu hääletust. seetõttu ei saa fraktsioonid ka kiiresti tegutseda ja reageerida. võttes arvesse komisjoni esimeeste konverentsil toimunut, saatis parlamendi president meie komisjoni esimehele kirja, kus palutakse, uurida, kas ei oleks mõttekas mõningad käitumiskoodeksi reeglid üle kanda kodukorda endasse. ehk siis mõningad nendest äh, käitumiskoodeksi reeglitest muutuksid kohustuslikuks, kui nad kantakse üle kodukorda seega mina soovisin kasutada raportit kahe erineva problemaatikaga tegelemiseks. esimene probleemide grupp puudutab äh, siis kodu äh,, käitumiskoodeksi reeglite ülekandmist kodukorda. võttes arvesse seda, mida öeldi töödokumendi alasel arutelul meie komisjonis, siis tundub, et saadikud siin komisjonis on üsna ühel meelel. teine teema on aga vastuolulisem. ehk siis, millist rolli peaks mängima Euroopa Parlamendi täiskogu või parlamendi üksiksaadikud või saadikute grupid, kui me räägime läbirääkimiste mandaadi paikapanemisest kui saadikud on läbi lugenud minu raporti projekti, siis nad on kindlasti leidnud sealt järgmist. esiteks. otsus avada esimese lugemise läbirääkimised ükskõik millises komisjonis. sellega peab kaasas käima ka läbirääkimiste mandaat. see läbirääkimiste mandaat võib olla muudatusettepanekute vormis või prioriteetide või suuniste vormis. nagu te näete, siis selline ettepanek muudaks kogu selle protsessi paindlikuks. vahel oleks mandaat, koosneks mandaat siis prioriteetidest, vahel suunistest, kuidas läbirääkimistel tegutseda, vahel muudatusettepanekutest. otsus, otsusega äh, peaks äh, paika pandama ka läbirääkimiste meeskonna koosseis. siin öeldakse, et põhimõtteliselt peaks läbirääkimisi juhtima vastava komisjoni esimees. komisjoni e-, esimeeste konverents tuli välja ka sellise ideega, mida on toetatud üsna laialdaselt. ning see on ka poliitiliselt mõttekas. komisjoni esimees esindab ju kõiki selle komisjoni liikmeid. kuigi loomulikult võib esimees delegeerida vastutuse kas raportöörile või mõnele aseesimeestest ja öelda, et nemad peaksid läbirääkimiste meeskonda juhtima. põhimõtteliselt aga vastutab poliitiliselt läbirääkimiste kulgemise eest juhtiva komisjoni esimees. aga nagu öeldud, võib selle vastutuse delegeerida ka teistele komisjoni saadikutele, näiteks kas raportöörile või aseesimehele. see tähendab, et nii mandaadi sisu kui ka läbirääkimiste meeskonna koosseis peaks olema ametlikult kinnitatud komisjoni koosolekul enne seda, kui esimese lugemise läbirääkimised on alanud. selline komisjoni otsus peaks olema tõlgitud ka ametlikesse keeltesse enne seda, kui see antakse üle kõikidele saadikutele ja parlamendi presidendile. järgmise täiskogu alguses, pärast seda, kui president on selle kirja kätte saanud, annab president sellest teada ka tervele kojale. kui keegi sellele vastu ei ole, siis kinnitatakse see läbirääkimiste mandaat. ma tulen selle aspekti juurde pärast tagasi, sest see on oluline ja ma soovin vältida igasugust segadust, mis siin võiks tekkida. niisiis, kui läbirääkimiste mandaat ja meeskonna koosseis on kinnitatud, kui protsessiga on algus tehtud, peab äh, läbirääkimiste meeskond komisjoni ees aru andma pärast igat triloogi. Äh, seda siis järgmisel komisjoni koosolekul pärast läbirääkimisi. kui olukord on eriti kiireloomuline, saadetakse uuem info esimehele, variraportööridele ning äh, koordinaatoritele ehk siis üldine reegel on selline. Pära-, järgmisel koosolekul pärast iga triloogi informeeritakse kõiki saadikuid. erandiks on juhud, mis on väga kiireloomulised, kus teave saadetakse koheselt eh, komisjoni esimehele, variraportööridele ja koordinaatoritele. kui nõukoguga on jõutud kokkuleppele teavitatakse veel kord raportööre. ning komisjon tervikuna vaatab ka siis läbirääkimistel saavutatud kokkuleppe üle. siis jõuab see täiskogule ning raport öö, võtab siis kas konsolideeritud raporti või muudatusettepanekute kuju kui see võimalik ei ole, tegelevad asjaga edasi esimees, koordinaatorid, raportöör ja variraportöörid. vastavalt artiklile viiskümmend või artiklile viiskümmend üks, mis puudutab komisjonide ühiskoosolekuid ning kui on kaasatud ka siis teised komisjonid sellesse töösse, siis peavad mõlemad komisjonid nõustuma läbirääkimiste mandaadiga, kui nad seda teha ei suuda, tegeleb sellega komisjoni esimeeste konverents. nüüd tagasi täiskogu juurde. Te vahest mäletate, et algne seisukoht oli, et kui keegi rea-, ei reageeri täiskogu äh, osaistungjärgu alguses presidendi teadaandele, siis loetakse äh, mandaat ning äh, läbirääkimiste meeskonna koosseis kinnitatuks, aga on võimalik ka, et täiskogu äh, vaidleb mandaadi ja meeskonna koosseisu üle ning võib neid ka muuta. minu raportis on kirjas, et seda menetlust võib algatada ainult esimeeste konverents. Nad võivad äh, nõuda täiskogu hääletust. selleks, et vaadatakse üle siis läbirääkimiste mandaat. ma olen sellest rääkinud paljude inimestega. ning ma olen mõistnud, et mõningad inimesed toetavad mitte ainult seda, et esimeeste konverents võiks nõuda sellist hääletust täiskogul vaid näiteks ka teatud arv fraktsioone või teatud arv saadikuid võiks sellist täiskogu hääletust nõuda. mina olen äh, selliste muudatuste suhtes avatud. aga ma tahaksin siinkohal lisada, et kõikidel koosolekutel, kus mina olen osalenud, ning kus ma olen rääkinud inimestega, on suur enamus seda meelt, et me ei peaks looma olukorda, kus täiskogudel vaieldakse järjest suurema hulga mandaatide üle, et neid hakatakse seal veel muutma, siis saadetakse nad veel tagasi komisjonidesse. see muudaks selle tsükli täiesti lõputuks ning see mustaks ka meie renomeed parlamendis me ei saaks vastu võtta kiireid, kiireloomulisi otsuseid komisjonides. me ei soovi, et need otsused hakkaksid edasi-tagasi liikuma täiskogu ja komisjoni vahel. mis puudutab äh, tingimusi äh, selle asjus, mis on siis seotud fraktsioonide või teatud hulga saadikute poolset hääletamise nõuet, siis neid pole veel välja töötatud, aga ma arvan, et me ei tohiks muuta liiga lihtsaks seda, et näiteks üks fraktsioon võiks nõuda täiskogu hääletust. niisiis, minu arvates on meil üsna ulatuslik konsensus selle üle, et komisjon otsustab mandaadi ja meeskonna Äh, koosseisu üle. samuti peaks siis vastutama läbirääkimiste eest komisjoni esimees, vastutuse võib delegeerida aseesimehele või raportöörile. ning samuti tuleb aru anda pärast triloogi komisjoni ees. ja komisjon peab ennem täiskogu lõpphääletust ka otsuse heaks kiitma. aga võib-olla võiksime me ole, olla paindlikumad selles osas, millised tingimused tuleb täita, et täiskogu võiks mandaadi üle vaadata ja seda ka muuta. ma eeldan, et fraktsioonid esitavad selle kohta ka oma muudatusettepanekud. samas muudatusettepanekud tuleks koostada sellisel moel, et äh, välistataks otsuste edasi-tagasi kõikumine komisjoni ja täiskogu vahel. härra esimees, ma osalesin esimeeste konverentsil ja komisjoni esimeeste konverentsil selle raporti koostamise eel ning kordan üle juba varem öeldu. suurem osa fraktsiooni esimeestest ei soovi et äh, nendes küsimustes hakkaks teki-, tekkima mingisugune segadus. suur tänu. Thank you, Chair. I would like suur tänu. kõigepealt äh, avaldaksin tunnustust raportöörile. tegemist on äh, tähtsa äh, tööga. mis puudutab punkti seitsekümmend, siis institutsioonide vahelised läbirääkimised on tähtis teema ja see ei ole hõlmatud mitte ainult teise ja kolmanda lugemisega, vaid kõigi õigusloomeliste protsessidega, iseäranis kaasotsustamisega. ja siin võib olla mitmeid vastuolusid, raport raportööri on lisanud selgitusi erinevates raportite osades, meie peame oma poliitilistest erimeelsustest üle saama ning saatma tugeva sõnumi iseäranis nõukogule. üksikud kommentaarid ka teksti ettepaneku kohta. kõigepealt seda eeskirja tuleks muuta, see tuleks muuta juriidiliselt siduvaks ja käitumisjuhendit tuleb arvesse võtta. aga kui on mingisuguseid puudujääke, siis tuleks kasutada selleks käitumisjuhendust, juhendit ennast ja raportöör on selle ka välja öelnud minu meelest piisavalt selgelt. ja läbirääkimiste alustamist tuleb määratleda võimalikult täpselt, läbirääkimiste mandaat, läbirääkimiste meeskonna koosseis ja mandaadi pädevuse ulatus valmistab mulle pisut muret. seda tuleb täpselt määratleda ja kirjeldusest, et seal võib olla, sellel võib olla erinevaid vorme, sellest ei piisa me peame kas ütlema, et kõikvõimalikud vormid äh, või ei tohiks me üldsegi midagi äh, öelda või peame täpselt välja tooma, mida on vaja. samuti leian ma, et äh, komisjoni delegatsiooni juhiks esimees või esimehe poolt valitud isik, aga sellest täpsustusest ei piisa me peame täpsustama ka seda, kes kuulub läbirääkimiste meeskonda, käitumisjuhendis endas puuduvad näpunäited selle kohta ja seetõttu me peaksime jällegi ise olema siin äh, täpsemad. läbirääkimiste otsustamine, äh, läbirääkimise alustamise otsustamise üle peab langetama otsuse president ja see otsus tuleb jagada kõikidele parlamendiliikmetele, seetõttu tuleb seda ka tõlkida. sellepärast ei ole vaja siin ekstra välja tuua seda, et tõlge on vajalik, nii et minu meelest muudatusettepaneku see osa on ebavajalik. ja nüüd muudatusettepanek kolm pean tunnistama, et ma täpselt ei saa aru äh, teie ettepanekute selle tegevuse kohta, mida parlament saab teha pärast äh, komisjoni otsust, äh, otsuse saamist ja see puudutab, otsus peaks puudutama siis mandaati ja meeskonna koosseisu. kui komisjon langetab otsuse, siis ta võib langetada otsuse ainult tervikuna ja kui esimeste konverents on otsustanud, siis parlament hääletab selle otsuse üle, hääletust ei saa muuta, jagada ja äh, ei saa ka jagada selles osas, kas läbirääkimised avatakse või mitte, kui parlament hääletab komisjoni otsuse üle ja on selle vastu siis äh, see puudutab ka äh, läbirääkimiste alustamist. mul endal on vaja siin pisut rohkem selgitusi, kas äh, see on vastuolus või ei ole. mis puudutab muudatusettepanekut number neli, siis on selge, et läbipaistvuse ja tõhususe vahel peab valitsema tasakaal. ja komisjoni tuleb, peab läbirääkimise meeskond informeerima ja läbirääkimiste meeskond peab üldiselt ainult esimehele, variraportööridele ja koordinaatoritele aru andma. ma kahtlen, kas sellest erandist saab ees äh, reegel ja me ei peaks seda ka tegelikult lubama. ja siis äh, Äh, kuidas te tõlgendaksite korrapärast äh, komisjonile aruandmist, kui korrapärane on korrapärane? meie tahame avatust, läbipaistvust, aga muudatusettepanekus viis teete ettepaneku, et ainult koordinaatoreid äh, informeeritakse juhul, kui läbirääkimiste käigus jõutakse kompromissini nõukoguga. miks ainult Äh, miks ainult koordinaatorid? ma arvan, et ka variraportööre tuleks äh, informeerida. Äh, nemad on asjaga kursis ja variraportööri peab informeerima minu meelest. ja muudatusettepanek kuus. õigusloomelise akti esitamise protseduur on üsna keeruline ja seda tuleb täpsustada ja selgemaks muuta praegu pole selge, kes kompromissi vastu võtab, kas kogu komisjon. ja kui see nii on, kas te ei leia, et meil peaks, et meil on selline väga keeruline süsteem. kui te aga leiate, et üks osa komisjonist võib esitada kompromissmuudatusettepanekud, siis peaks kõigepealt see osa komisjonist selle vastu võtma, selline lahendus oleks tõhusam. aga mitte nii läbipaistev, siis äh, pädevuse äh, lahkhelide osas on äh, selge õigusloome ja mina arvan, et me peaksime lähenema küsimusele teistmoodi, kui muudatusettepanekus number kuus seda on tehtud ühele osale sellest menetlusest viitamine ei ole mõistlik, kui samal ajal viime sisse muudatusettepanekuid eeskirja suhtes. ma pean silmas seda, et kui tekib lahkheli, siis äh, institutsioonide vaheliste läbirääkimiste üksikasjad õigusloomelises protsessis määratakse mitte ainult äh, komisjonide esimeeste konverentsi esimehe poolt, vaid esimeeste konverentsi pool vastavalt sada kaheksa, saja kaheksakümne kaheksandale äh, eeskirjale. ja lõpetuseks äh, pidage meeles, et äh, viiskümmend ja viiskümmend üks ja punkt viis, nelikümmend üheksa kehtivad mõningatel juhtudel, mis ja seda tuleb ka selgelt välja tuua. me ei peaks selgitama, kuidas kodukorra artiklit nelikümmend 40 viiskümmend ja viiskümmend üks äh, rakenduvad, aga peame lihtsalt ütlema, et nad on kohaldatavad mutatis mutandis. Grazie, onorevole Ilkef ja e adesso do la parola al kolleeg Tahv. suur tänu, härra Iltšev ja härra Tahv, palun. Very good um,. I'd also like to. ka mina sooviksin tänada härra Gererot tegemist on täiesti tõsise tööga. ja mul on väga hea meel, et ta on tahtnud meie komisjonide huvi, huve kaitsta ning äh, kaasata rohkem esimeste konverentsi, äh, anda neile vastutust äh, ja ja sundida neid äh, jälgima vastutustundlikult parlamendi tööd ning samuti vähendama, vähendada parlamendi täiskogu rolli. aga mul on äh, küsimus mu esimese muudatusettepaneku kohta. Te olete lisanud siia lõppu kes alapunkti, et käesolevat artiklit ei kohaldata äh, mitteametlike esialgsete kontaktide suhtes nõukoguga. see on loomulikult tõsi, aga ma arvan, et me võib-olla ei peaks seda otse välja ütlema mitteametlikud äh, kaasotsustamismenetluse kontaktid äh, nõukoguga äh, võiksid jääda mitteametlikuks, kui me võiks, kaasame siia viite sellises stiilis, nagu te olete seda teinud, siis tekib kohe terve rida küsimusi, mis puudutavad nende mitteametlike kontaktide olemust ja ulatust. ja minu sisetunne ütleb, et äh, selles küsimuses oleks kasulikum mokk maas hoida. Bene, grazie, onorevole Daff. Adesso eh, sono iscritti a parlare. Sono tänu, härra Daff. proua Tšanaku, härra Mendes de Vigo ja kell kümme 10 asume hääletama. nii et kümme minutit ja proua Tšenaku. tehke lühidalt. suur tänu, esimees. mulle kargab pähe järgmine küsimus. miks me tahame kodukorra artiklit seitsekümmend muuta? kui me ei tea, mis selle eesmärgiks on, siis äh, igaüks võib-olla soovib midagi muuta siin. Euroopa Parlamendi suuruste tõttu on Euroopa Parlamendi liikmed äh, olukorras, kus nad ei suuda si-, ennast kursis hoida kõigega, mis Euroopa Parlamendis toimub, iseäranis väikesemate delegatsioonide puhul. väga paljud komisjoni liikmed ei suuda isegi kursis hoida ennast komisjonis äh, toimuvaga, luuakse uusi töögruppe, esimehed, koordinaatorid langetavad otsuseid äh, ja nii edasi ja nii edasi. ja see tähendab tegelikult seda, et Euroopa Parlament ei äh, osale täie rinnaga ka selles töös ja Euroopa Parlamendist on saanud teater, kus kuluaarides, erinevates erinevates kulissitagustes leiab aset erinevaid arenguid, mis, millel pole midagi Euroopa Parlamendi tööga pistmist tegelikult. kui me tahame, et teised Euroopa institutsioonid võtaksid meid tõsiselt, siis täiskogul peab olema tähtis roll ja kui täiskogul pole tähtsaid rolli, siis meie poliitiline kaal kannatab selle all peame kandma hoolt ka selle eest, et komisjoni osatähtsus ei kannataks, et kõikidel komisjoni liikmetel oleksid oma emakeeles kõik dokumendid kättesaadaval. kui me otsustame teksti üle, siis see tekst peab olema tõlgitud kõikidesse keeltesse ja see hõlmab ka läbirääkimiste meeskonna mandaati, seegi tuleb tõlkida. varem või hiljem peavad komisjon, peab peavad komisjonid äh, otsustama selle üle, äh, kuidas õigus, millal õigusloomeline ettepanek saata komisjonile. ja ma arvan, et me ei saa tehniliselt äh, kunstlikult meie töötsüklit muuta. ma arvan, et me peaksime olema piisavalt julged Äh, saatma tagasi ja julgema saatma tagasi komisjoni äh, ettepanekud, mis pole piisavalt läbi mõeldud ja, ja on äh, häbiplekiks ja solvanguks Euroopa Parlamendile. leian, et härra Guerrero on tehtud, teinud ära hea töö, kuid äh, täiskogu küsimus ei ole siiski lahendatud. Äh, mina ei usu, et äh, komisjonide esimeeste kogu peaks kõikide üle saama, asjade üle saama otsustada, see oleks kahjulik demokraatiale ja Euroopa Parlamendile, ainult täiskogu peaks saama otsustada selle üle, kas asi on vastuvõetav või mitte ja see, kui ainult Euroopa Parlamendi liikmete rühm äh, saab asjade üle otsustada, äh, vajab minu meelest äh, põhjalikku arutelu. see võib olla kasulik, kuid võib-olla üks väike parlamendiliikmete rühm hakkab nii teistele ka ikka, et kodarasse laobima. ja see kahjustaks Euroopa Parlamendi imagot ma pole nõus teiega, et kui komisjonil pole aega, siis esimees ja koordinaatorid saavad langetada otsuse ja täiskogu lihtsalt teavitatakse. mul on väga kahju, aga see küll ei käi meie töö põhimõtetega kokku. me ei saa otsustada, me ei saa leppida sellise olukorraga, et lihtsalt ükskõik, kes otsustab, millal asi läheb täiskogu ette. ma leian, et selline ettepanek on rabav see pole piisavalt läbipaistev, komisjoni liikmed ei oleks siis asjadega kursis, ainult lihtsalt väikene rühm inimesi otsustaks, millal asjad lähevad täiskogusse, läbipaistvus kannataks, keegi ei tea, kes millise otsuse langetab ja lõpuks nõukogu ja komisjon langetavad lõppotsused, sellepärast et mitte keegi ei võta sellise, sellist parlamenti tõsiselt, mis selliste põhimõtete järgi töötab. kui Euroopa Parlament usub, et kiirus on olulisem kui sisu, siis mitte keegi ei võta meid tõsiselt. aitäh! proua Tšenaku. härra Mendes de Vigo. aitäh, härra esimees tegemist on äh, mutatsiooniliste muutuste musternäidisega meil on Lissaboni leping, meil on mitu lugemist olnud, lepitusprotsess ja nüüd siis jõuame seisukohale et, et seitsekümmend protsenti otsustest, mis läbi Euroopa Parlamendi lähevad, lepitakse kokku esimesel lugemisel erinevatel põhjustel, meil on vaja tõhusust, meil on vaja kiiret tegutsemist, aga ka struktuuriliselt on väga raske Lissaboni leppe nõuet täita mis puutub äh, teisel lugemisel absoluutse häälte enamusega otsuste vastuvõtmisse. tõhusus, poliitika, äh, erinevad põhjused, äh, mida mainisin varem, tingivad olukorra, kus me langetame otsuse esimese lugemise kokkuleppe kasuks. ja kuna seda pole kodukorras käsitletud, tuleb meil seda nüüd teha. härra Guerrero on äh, tõsiselt ja entusiastlikult oma töösse su-, suhtunud ja ja ma arvan, et äh, kokkulepe fraktsioonide vahel on äh, tähtis. me ei taha olukorda muuta keerulisemaks, tahame, et meie otsustusprotsess oleks tõhus. ma tean, et meil ei ole eriti palju aega, ja ma ei hakka kordama neid asju, millega ma olen nõus, olen nõus peaaegu kõigega mida siin on öeldud äh, ja olen nõus sellega, et äh, see ole-, kajastuks ka kodukorras. aga äh, problemaatiliseks küsimuseks jääb siin mandaadi küsimus. siin tuleb arvesse võtta erinevaid asjaolusid, kui teksti osas saavutatakse kokkulepe asjakohases komisjonis, siis mandaat on põhimõtteliselt komisjoni äh, tekst, sellepärast et äh, täiskogu ei hakka midagi kummutama, mille komisjon on vastu võtnud. aga mis juhtub järgmises olukorras, kui komisjon ei ole oma otsust veel langetanud ja läbirääkimijad juba peavad läbirääkimisi nõukoguga? näiteks võtame kodanikualgatuse, meie komisjon hääletas üldise mandaadi üle lugupeetud daamid ja härrad, selles osas meil mingisugust muud lahendusvõimalust ei olnudki, meil on üldine mandaat ja me usaldame oma läbirääkijaid ja usaldame seda, et nad peavad juhtnööridest kinni. sellepärast, et lõppkokkuvõttes komisjonil ja täiskogul on äh, võimalus kokku lepitu tagasi lükata. nii et ärgem selle mandaadi tähtsust ka ületähtsustagem, sellepärast et meil on veel manööverdamisruumi. täiskogu saab läbirääkijate poolt kokku lepitu tagasi lükata, nii see lihtsalt on. ja loomulikult kui me räägime mandaadist, siis peame püüdlema läbipaistvuse, teavitamise öö, poole. loomulikult me tahame, teame, millest läbirääkijad läbi räägivad. ma käisin Econi komisjoni läbirääkimistel. ja esimehe koostöö koordinaatorite, variraportööridega on toiminud väga hästi, mind on alati väga hästi teavitatud ja juhtkomisjon, juhtkomisjonile on infot hästi edasi antud. mis puudutab äh, osalemist, osalemisse ja läbirääkimistest, siis härra Gargani, härra Gargani, ma ei saa rääkida, kui teie telefonis samal ajal räägite äh, kodukorra artikkel seitsekümmend on äärmiselt huvitav artikkel äh, ja, ja ma näen, et kõik inimesed kuulavad seda huviga, aga kui te telefoniga räägite, ei saa ma rääkida ja nüüd on mul ka mõttelõng käest kadunud. kui me peaksime millegi poole püüdlema, siis me peaksime püüdlema selle poole, et me kaasaksime kõik Euroopa Parlamendi liikmed ja ja siinkohal pean ma silmas olukordi, kus komisjon pole hääletanud. kui täi-, enamus soovib sellest küsimusest täiskogul rääkida, siis peame vaatama, kes täpselt äh, saab äh, sellist arutelu nõuda ja äh, kuidas see protsess peaks aset leidma. see väärib küll põhjalikku analüüsi. võib-olla võiksime otsustada assamblee vormi kasuks. kui meie komisjon lepib kokku läbirääkimiste mandaadi osas, enne kui vormiline muudatusettepanek on vastu, vormilised muudatusettepanekud on vastu võetud ja see asi läheb täiskogusse, siis äh, me peame vaatama, kes saab nõuda selle taas ülevaatamist, kui palju Euroopa Parlamendi liikmeid äh, ja nii edasi ja nii edasi. Äh, see on väga oluline küsimus, me ei saa tekitada olukorda, siis äh, täiskogu ja komisjon hakkavad üksteist süüdistama ja näpuga näitama, kui näiteks äh, seitsekümmend äh, Euroopa Parlamendi liiget saavad seda nõuda, ülevaatamist nõuda, kas see tähendaks uut arutelu täiskogus või dokumendi tagasisaatmist komisjoni, mida see täpselt tähendaks? võtame siin näiteks äh, olukorra, kus komisjon on mandaadi vastu võetud, meie pöördume läbirääkijate poole, ütleme, et me tahame saavutada äh, neid ja neid eesmärke. ja kuidas see asi siis äh, toimiks, kui me tahaksime nüüd nendesse eesmärkidesse midagi lisada, kas see mandaat läheks siis komisjoni tagasi, kas komisjon peaks mandaadi uuesti üle vaatama või täiskogul tehtaks seda ja kaasaks täiskogu äh, koosoleku käigus vajalikud lisad, meil on vaja ühelt poolt läbipaistvust, parlamendiliikmete täielikku osalust, aga meil on vaja ka tõhusust, see ei tohi kahe silma vahele jääda. sellepärast, et esimese lugemise kokkuleppe eesmärgiks on tagada just nimelt tõhus tegutsemine, aga kui meil on siin ka paralleelselt teine protseduur komisjoni otsuste ülevaatamiseks, siis võib-olla meil ei õnnestugi oma eesmärki saavutada. tahaksin tänada raportööri et äh, ta on meie arvamusi kuulanud ja äh, et ta on valmis Rahvaparteis kuulama meie ettepanekuid, äh, aga kõige olulisem on see, kuidas me käsitleme läbipaistvust, tõhusust ja, ja kiirust ja samuti ka parlamendiliikmete kaasamist üheaegselt. ja härra Hefner, palun. suur tänu aeg libiseb meil käest. ja õige pea asume selles küsimuses hääletama. tegemist on üsna keerulise teemaga. ja katsun teha lühidalt. ma ei räägiks kõikidest teema üksikasjadest, räägiksin üldisemalt, kuid mulle paistab, et selle otsuse osas oleks vaja põhjalikumat komisjoni arutelu. me peaksime jõudma olukorda, kus meil ei ole hääletama minnes lahkhelisid ja sellised võimalikud tüliküsimused oleksid enne hääletama minekut välja juuritud. tahaksin tänada Enrique Guerrerot tehtud töö eest tegemist on, nagu öeldud, keerulise küsimusega, mille kallal tuleb tõsiselt tööd teha. aga tõstataksin ühe küsimuse. me räägime siin menetlusest. langetame otsuse tuleviku äh, direktiivide, määruste osas, kuidas äh, teha, me kavatseme tulevikus koostööd teha nõukogu ja nõukoguga. loomulikult äh, läbirääkijad ei räägi äh, siin enda nimel läbi, räägivad läbi kogu parlamendi nimel ja seetõttu on mandaadi ja järgimise äh, menetluse küsimused väga olulisemad, me peame menetlust vormima nii, et meie otsused esindaksid kogu Euroopa Parlamenti. ja seetõttu on vaja kogu parlamendi mandaati. see tähendab seda, et täiskogu äh, peaks äh, Äh, andma oma kinnituse ka muudatusettepanekutele, nii nagu tavaliselt äh, muudatusettepanekute üle hääletatakse ja siis äh, õigusloomelise või seadusandliku resolutsiooni hääletamine lõpus jääks ära. ja siis mõningad sõnastused pole minu jaoks piisavalt selged, käitumise juhend, teid koheldad, kohaldatakse äh, asjakohasel määral äh, või sobival määral, selline sõnastus minu meelest äh, ei lahenda meie praeguseid probleeme ja kui, mis puutub läbirääkimiste tulemustesse ja läbirääkimistesse endasse, siis komisjoni ja täiskogu, komisjon ja täiskogu peavad saama võimaluse äh, tulemuste üle otsustada. selliseid asju ei saa delegeerida väikestele töörühmadele, koordinaatoritele ja variraportööridele või lihtsalt koordinaatoritele. see pole võimalik, ei komisjon ja täiskogu peavad ikkagi lõppkokkuvõttes otsustama ja esimeste konverentsi ja komisjonide esimeeste konverentsi puudutavad muudatusettepanekud õõnestavad minu meelest äh, meie püüdlusi. meie eesmärgiks peaks olema selge, kõigile arusaadav menetlus, mida kõik on valmis toetama ja mis tagab, et Euroopa Parlamendi positsioon on läbirääkimistel tugev suur tänu, härra Hefner, härra Guerrero, kas soovite reageerida sellele? ja kui arvate, et aeg on küps muudatusettepanekute tähtaegade esitamiseks, siis andke meile sellest märku või siis äh, lükkame selle muudatusettepanekute esitamise tähtaja edasi. suur tänu! aitäh kõikidele kolleegidele, kes sõna võtsid ja jagasid oma arvamust koostatud teksti kohta. ja juhtisid oma tähelepanu um, teksti problemaatilistele kohtadele. mina jätkaksin sealt, kus jättis poolele härra Demendes. loomulikult uh, Euroopa Parlament langetab lõppotsuse ja kogu see arutelu sellest, kas me jätame täiskogu kõrvale või mitte, on tegelikult kunstlik. kui meil on oma läbirääkimiste menetlus, siis lõppsõna jääb täiskogule. me peame püüdma korraldada oma tööd nii, et täiskogu hääletus ei leia aset sellises äh, infovaakumis, kus äh, parlamendiliikmetel puudub vajalik info, see, seda infot tuleks jagada korrapäraselt. Äh, Daniela, ma ei kuule sind, vabandust ja nüüd konkreetsematest küsimustest, mida kolleegid tõstatasid, aga kõigepealt üldisem kommentaar. maailmas pole mitte ühtegi parlamenti. maailmas pole mitte ühtegi parlamenti, kus täiskogu võtaks öö, ähm, otsuseid vastu enne seda, kui läbirääkimised alustatakse Äh, see ei ole parlament, äh, see on midagi muud. Ähm, parlamendid koosnevad komisjonidest äh, ja kui olukord oleks selline, nagu siin mõned kirjeldasid, siis meil ei oleks komisjone vaja, meil, meil poleks vaja ka komisjonide e-, esimeeste konverentsi ega ka esimeeste konverentsi kõikide asjade üle otsustatakse täis, otsustatakse täiskogus ja kõik Euroopa Parlamendi liikmed võiksid tõusta püsti, esitada muudatusettepanekuid ja kõik võiksid arutelus ka osaleda. see aga ei oleks parlamendi töö, see oleks midagi muud. nii et meie tahame siis oma tööd korraldada nii, et täiskogu lõppsõna kuidagi ei õõnestataks nii palju siis üldisemalt. aga konkreetsete küsimuste kohta, härra Iltšev, teil on õigus, kodukord või käitumisjuhend on täiesti elus, see ei kao kuskile, see paljalt seetõttu, et osa käitumisjuhendist nüüd läheb kodukorda üle läbirääkimiste meeskonna äh, koosseisu üle otsustab äh, komisjon äh, konkreetselt, nimed, eesnimed, kõik on teada mis puutub äh, tõlkesse, siis äh, tõlkeõigus äh, ei seata küsimärgi alla, aga siin on küsimus ajas. loomulikult kõikidel Euroopa Parlamendi liikmetel peavad tekstid olema oma emakeeles ja me rõhutame seda äh, siin sellepärast, et täiskogule ei tuleks mitte ükski tekst, mida ei ole tõlgitud kõikidesse keeltesse. me ei taha, et täiskogu ette esitatakse dokument, mida ei ole tõlgitud Euroopa Parlamendi liikmete keeltesse. ja võib-olla ma ei olnud piisavalt selge oma sõnastuses ja seetõttu on tekkinud äh, pisut segadust, ma viitan siin läbirääkimismeeskonna rollile ja nagu härra Hefner ütles, läbirääkijate meeskond esindab meie institutsiooni ja läbirääkijate meeskond esindab siinkohal asjakohast komisjoni. ja seetõttu on äh, komisjoni esimehel üsna eriline ülesanne sest et äh, tema esindab konkreetse teema juhtkomisjoni. Äh, kogu teavitamismenetlus kehtib kogu komisjoni kohta, sellepärast et kogu komisjon peab lõppkokkuvõttes läbirääkimiste meeskonna saavutatud kokkuleppe heaks kiitma niisiis, meie rusikareegel on selline, et äh, teavitada tuleb kogu komisjoni tervikuna ja kogu komisjon tervikuna äh, kas siis äh, annab oma heakskiidu või lükkab tagasi saavutatud kokkuleppe. ja on ka võimalik, et komisjoni koosolekul on äh, selline üks päevakorrapunkt umbes stiilis juhataja teadaanded mille eesmärgiks äh, on äh, läbirääkimistega seonduvat infot edasi anda meie komisjonide liikmetele. see oleks üks võimalus, kuidas teavitamistööd teha. võiks olla ka erandeid, põhjendatud erandeid, äh, näiteks erakorralised olukorrad, kus komisjoni esimees, koordinaatorid peaksid, äh, peavad otsuseid langetada. Äh, mandaat äh, pole paika pandud ja lõppkokkuvõttes langetab otsused siiski täiskogu, nii et ma arvan, et keegi ei katsu siin täiskogule varvastele astuda. on ainult erandjuhtumeid ma olen nõus, et koordinaatoreid ja variraportööre tuleb teavitada siin mingisuguseid probleeme pole. ja nagu härra Tahv ütles, meil peaks olema konkreetne viide meil on siin konkreetne viide mitteametlikele esialgsetele kontaktidele ja, ja e, see, et seda siin ei peaks e, olema, e, praegu on see käitumisjuhendis, ma ei tea, kas seda peaks üle võtma kodukorda või mitte proua Tšenako äh, rääkis äh, täiskogu ülesandest. ma olen avatud äh, tema ettepanekutele. ja komisjonide esimeeste kogu võimalusele aga me peame tegutsema ettevaatlikult. vaatame, kuidas täiskogu mandaadi üksikasju käsitleb. härra Mendestiviga, härra Hefner tõstatas ka olulisi küsimusi. konsensus on kiirusest olulisem, olen selles osas teiega ühel meelel kui selleks, et konsensus saavutada, on vaja et komisjoni koosolek vaataks üle mingisuguse küsimuse selle asemel, et me hääletame muudatusettepanekute üle, siis äh, miks mitte, kui on tõesti vaja midagi üle vaadata, siis ei näe ma mingit põhjust selle vastu olemiseks. olen teiega nõus. kas ma võiksin teha ettepaneku? et äh, kui tegemist on oluliste seadusandlike otsustega, siis äh, toimub meil ametlik äh, arutelu variraportööridega, nii et me saame asjadest koos rääkida, nii et me ei pea iga kord, kui komisjonis arutelu aset leiab, jällegi algusest alustama. ma ei kuulnud tõlget, vabandab esimees minu kõrvaklapid ei olnud hästi sisse lülitatud, kas võiksite korrata? Äh, võib-olla me võiksime korraldada ametliku koosoleku raportööri, variraportööridega enne komisjoni koosolekut, äh, et äh, asju ette valmistada, muidu iga kord, kui me komisjonis mingi küsimusega alustame, siis me peame alati algusest alustama. vaatame, mida arvab sellest raportöör seda võib teha, aga me jätkame arutelu, me ei esita praegu veel, me ei sea veel praegu muudatusettepanekute esitamiseks tähtaega, mina küll arvan, et aeg on muudatusettepanekuteks küps ja me võiksime muudatusettepanekuid juba asuda analüüsima, ainuke küsimus, mis veel jääb, on see, et kas mandaadi, läbirääkimismandaadi kinnitab täiskogu või mitte, see on ainus tüliõun, mis meil siin praegu on aga praegu me siiski muudatusettepanekuid äh, tähtaega ei sea, raportöör peab läbirääkimisi variraportööridega ja räägime sellest järgmisel koosolekul samuti ja nüüd läheme hääletamise kallale. Allora, in primo luogo bisogna votare il eh, rapporto. kõigepealt eh, hääletame raport, eh, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, lõige kaks, parlamendi kodukord, eh, omaalgatuslikud raportid. raportöör on härra Iltšev. kas te tahaksite saada sõna, et oma positsiooni või soovitusi esitada? härra Iltšev, kas soovite sõna? ei see tähendab, et me saame kohe jätkata hääletusega. Te soovite siiski sõna ei? jätkame siis hääletusega. muudatusettepanek kaks. härra Hefnerilt, kes on poolt, palun andke märku. vastu. erapooletud. see on selgelt tagasi lükatud. muudatusettepanek üks raportöörilt poolt, palun andke märku. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. jätkame. muudatusettepanek kolm on identne muudatusettepanekule üks, nii et ka see on tagasi lükatud, jätkame muudatusettepanekuga neli härra Rangelilt, härra Guerrerolt, kes on poolt, palun andke märku. vastu, erapooletud. üks erapooletu, see on vastu võetud. muudatusettepanek viis, Rangel Guerrero, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt kas me hääletame? kes on poolt? vastu? erapooletud? kaks vastu, kõik ülejäänud poolt. nüüd saame hääletada ettepanekut parlamendi otsuseks muudetud kujul, kes on poolt üheksateist poolt, kes on vastu, üks vastu, erapooletud, üks erapooletu. seega on härra Iltsevi raport vastu võetud, palju õnne! jätkame teise raportiga see puudutab Euroopa Liidu kodakondsust, kahe tuhande kümnenda aasta aruanne Euroopa Liidu kodakondsuse kohta, kohta Euroopa Liidu kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine. proua Kurmai on raportöör, teda siin ei ole. tema on parlamentaarsel ühisassambleel Lomeis, aga äh, härra Guerrera, sotsiaaldemokraatide koordinaator, saab teda siin asendada ja kui ta sõna soovib, siis nüüd on tema võimalus. ma ei tea, kas äh, see on väga hea mõte, et ma sõna võtaksin, aga ütlesin jah lihtsalt, et proua Kormaid ei ole, ta on Aafrikas. härra Guerrero on siin, et äh, asjadel silm peal hoida ja tagada, et sotsiaaldemokraadid teavad, kuidas hääletada te saate sõna, kui seda soovite, aga kui ei, esimehel kadus mikrofon. aitäh, muudatusettepanek üks, proua Le Grip, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kaks, härra Paksas, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus härra Möltserilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, muudatusettepanek kolm härra Tahvil, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kü-, kümme, siin on meil suuline muudatusettepanek. härra esimehel on jäänud vahele lehekülg hääletusnimekirjas, me ei ole veel kümneni jõudnud. muudatusettepanek viis, proua Janna Kurt, kes on poolt? vastu? erapooletud? kordame seda, kes on poolt, palun näidake. vastu. erapooletud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, proovile gripilt, kes on poolt? vastu. neli vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitse, proua Janakult, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, proua Janakult, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, härra Iltsuilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd jõuame muudatusettepaneku kümme, kus on suuline muudatusettepanek. Te peaksite seda ilmselt juba teadma, sest te olete allkirjastanud, ilmselt seda ette lugema ei pea, sest see on kirjalikult teie ees, kes on poolt proua Legripp, kas te küsite meie käest, kas me kiidame suulise muudatusettepaneku heaks, kas te, kas see on see põhimõtte poolt hääletamine? jah. Teil on täitsa õigus, te tõlgendasite seda niimoodi laialdaselt. ma oleksin pidanud tõesti teie käest küsima. kas on vastuväiteid sellele, et suuline muudatusettepanek hääletusele pannakse? rollgripp on see vastu. jah, teil on täiesti õigus, me ei saa suulise muudatusettepanekuga nõustuda, seetõttu ma ei saa suulist muudatusettepanekut hääletusele panna, küll aga hääletame muudatusettepanekut kümme, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üksteist, härra Iltševilt, kes on poolt? vastu. Äh, siin on viik kümme kümne vastu, mistõttu see on tagasi lükatud äh, number kaksteist, härra Tahvil, kes on poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, härra Iltševilt, kes on poolt vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist eh, härra Iltsevilt, kes on poolt. muudatusettepanek viisteist kaksteist, neliteist võeti vastu, kaheteist poolthäälega. muudatusettepanek viisteist härra Tahvilt, kes on poolt? vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, härra Paksasepp, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist, härra Möltser, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, härra Tahvilt, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist härra Iltševilt, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend härra Tahvilt, kes on poolt. vastu erapooletud, vastu võetud, ütleb härra esimees. kompromissmuudatusettepanek raportöörilt lõikele kümme. kes on poolt? kompromissettepaneku poolt tegemist on siis kompromissmuudatusettepanekuga, mis on seotud lõikega kümme. kes on vastu? tagasi lükatud nüüd saame hääletada neid teisi muudatusettepanekuid, mis olid seal kompromissmuudatusettepanek kolm. kakskümmend üks Brown'i gripilt, kes on poolt. Ah sì sì, ho fritto stamattina. esatto, allora abbiamo visto. ma ei saa täna hommikul asjadest päris hästi aru, ütleb härra esimees, kes on vastu? me ilmselt hääletame muudatusettepanekut kakskümmend üks, kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli. kakskümmend üks võeti vastu, kakskümmend neli jääb ära, kakskümmend kaks jääb ära, kakskümmend viis ka jääb ära kakskümmend kolm samuti nii et jätkame muudatusettepanekuga kakskümmend kuus. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kakskümmend seitse härra Tahvilt, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud kakskümmend kaheksa härra Tahvilt, kes on poolt? vastu, erapooletult vastu võetud. kakskümmend üheksa proua Grippilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend härra Hefnerilt, kes on poolt vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks härra Gereeralt, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks proua Gripilt, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud. kolmkümmend neli proua Janakult, kes on poolt, proua Gripp. ja vabandust, et äh, hääletust, äh, hääletuse katkestasin, aga tahtsin lihtsalt küsida sõnastuse kohta. võib-olla on siin probleem tõlkega prantsuskeelses versioonis sellest muudatusettepanekust kasutatakse sõna nationality inglise keeles aga citizenship. tahan lihtsalt äh, üle kinnitada, et tekstid on omavahel vastavad. muudatusettepanek kolmkümmend neli. proua Tšannakult. originaal on kreeka keelest, äh, inglise keeles on see sõna citizenship. proua Tšannakul kindlasti aitab meid siin välja, sest et tean, et modernne kreeka keel on iidsest erinev äh, räägime siin kodakondsusest, sõna citizenship on täiesti õige. Projanaku versioon on siin originaalversioon. muudatusettepanekud kolm kuni neli hääletame siis nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm Proole Gripilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus aruande kohta muudetud kujul, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. seitseteist poolt, kolm vastu. palju õnne raportöörile ja nüüd jätkame viimase hääletusega. esimene küsimus, mille peale peame otsustama, see on Regneri raport, härra Guerrero on palunud sõna. aitäh, härra esimees. kohtumisel, mis meil, koosolekul, mis meil oli eile, koordinaatorite koosolek, arutasime me seda, kas oleks kohane kui me töötaksime koos nõukogu õigustalitusega, mis puudutavad siis küsimusi, mille on esitanud härrad Hefner ja Mendes de Vigo. rääkisime ka vajadusest rääk-, hääletada selle küsimuse koha pealt enne, kui juhtkomisjon, mis on õiguskomisjon, hääletab ise. kahjuks ei ole raportöör saanud täna siia tulla ja tal on muidugi täielik õigus nõuda, et hääletus siiski toimuks, sest et see on päevakorras. aga kui enamik komisjoni liikmetest eelistaksid, kui me leiaksime Strasbourgis hetke, et selle üle hääletada, siis minu fraktsioon oleks sellega nõus. ehk siis me kas hääletame täna selles osas, et otsuse tegemine edasi lükata et me hääletame siis, kui komisjon on saanud kogu õigusliku informatsiooni või siis eh, lükkame selle edasi Strasbourgi. mõlemad variandid oleks meie jaoks vastuvõetavad. härra Tahv, palun härra esimees, ma olen nõus, et me peaksime selle hääletuse edasi lükkama, eriti arvestades, et raportööri ennast siin ei ole. nii akadeemia kui õigusringkonnad on äh, erimeelsustel selle ettepaneku koha pealt, me ei ole seda tegelikult komisjonis sisuliselt arutanud. pretsedent on äärmiselt oluline, sest me oleme sisse viimas kohut, millel oleks apellatsioonikohtu roll äh, ja see käib, puudutab patendikokkulepet, mis ei ole osaks ühenduse õigusest ja arvestades, kuivõrd äh, oluline ning keerukas on see küsimus, leian ma, et äh, oma tööd tõsiselt võttes äh, peaksime me seda asja veel arutama koos raportööriga ning järgides õigustalituse nõu usun ka, et me peaksime äh, paluma, et ka õiguskomisjon äh, hääletuse edasi lükkaks kahekümne, kahekümnendalt detsembrilt jaanuarisse, selleks et meil oleks natuke rohkem aega. aitäh, härra Mändeste Viigo, palun aitäh, härra esimees, tahaksin toetada seda, mida ütles liberaalide eestkõneleja, ma arvan, et ei ole mõtet seda hääletust praegu pidada. et me äh, jääksime järjekindlaks äh,, leiame me, et selle üle peaks hääletama enne, kui õiguskomisjon hääletab, härra Tahvi poolt öeldu on siin täitsa õige, nii et võib-olla saaksite teie rääkida härra Leenega ja et paluda õiguskomisjonile jaanuarisse edasi lükata. vastasel juhul eh, tuleb meil korraldada eraldi koosolek selleks, et selle üle Strasbourgis hääletada. loomulikult on meie arvamus siin oluline ja kui see võimalik on, siis eh, käituksin nii, nagu soovitasid härra Tahv ja Guerrero. ka mina toetan seda ettepanekut praegu ei ole minul, meil minu arvates eriti valikut. ma olen äärmiselt üllatunud. nii kui me informatsiooni saime, äh, ütlesime me selgelt välja, et meil on märkimisväärseid äh, muresid siin õiguslikult äh, ja taotlesime õigustalituse arvamust. oleme raportööriga sellest korduvalt rääkinud. me ei räägi siin mingisugusest äh, Äh, marginaalsest küsimusest, vaid see on võtmetähtsusega, ehk siis äh, põhiseaduskomisjoni positsioon lahtiste küsimuste, ülejäänud küsimuste üle on mõttetu, kui me peaküsimuses ei ole otsust teinud. väljendaksin ka hämmeldust, et äh, pärast neid väga selgeid küsimusi ja kahtlusi, mis kohe alguses tekkisid, tundub raportöör endiselt uskuvat, et me peaksime hääletama tema raportit nii, et teda ennast siin ei ole. ja see ju ei sobi, ma arvan, et õigustalitus peaks äh, oma arvamuse avaldama, äh, ütleme raportöörile, et äh, meil oleks väga hea meel, kui ta saaks osaleda koosolekul kahekümnendal, et me saaksime temaga vestelda ja siis ehk oleme me paremas positsioonis, et otsust teha. härra Guerrero soovib uuesti sõna ma arvan, et olukord on nüüd üsna selge, aga kordaksin meie positsiooni veel kord üle. mis puudutab ajagraafikut, siis äh, sõltume me siin õiguskomisjonist. ning äh, ootame ka seda, mis on öelda õigustalitusel. aga aeg on siin võtmeteguriks ja me peaksime igal juhul üritama vältida seda, et et äh, juhtkomisjon, õiguskomisjon hääletaks äh, enne seda, kui meie oleme arvamuse vastu võtnud. kui selline asi aset leidma saaks, siis see tähendaks, et äh, meie nagu loobume oma õigusest arvamust avaldada. nagu härra Mendeste Viigo ütles, kui õiguskomisjon saaks oma hääletuse edasi lükata, siis saaksime meie samuti enda oma edasi lükata. aga kui õiguskomisjon äh, nõuab, et nad peavad hääletama kahekümnendal detsembril, siis sõltumatult sellest, kas meil on õigustalituse arvamus või mitte, peaksime hääletama enne kahekümnendat. ja ainuke võimalus selleks oleks Strasbourgis. olles nüüd kuulanud härra Guerrerot, siis tema ilmselt, tema poolt väljendatud arvamus on see, millega kõik nõus on, siin on konsensus, üritan kontakti saavutada härra Leenega, et teada saada, kas nad saavad hääletust edasi lükata ja kui nad seda teevad, siis on see meie järgmise koosoleku päevakorras, kui seda edasi ei lükata, siis palume me luba pidada erakorraline komisjoni istung detsembri osaistungi esmaspäeva õhtul, niimoodi siis me nüüd otsustasime. ja nüüd no ma arvan, et me peaksime natuke päevakorda ümber tõstma ja rääkima küsimusest, mis puudutab äh, kodukorra muutmist. Äh, parlament, äh, nõukogu ning eurorühm pärast Lissaboni lepingu jõustumist. härra Lamassoor saab olla siin meiega ainult kella poole kaheteistkümneni, mistõttu arvan, et peaksime jätkama punktiga viisteist. nagu te teate, siis äh, paluti meil see arvamuse eelnõu kirjutada esimees, komisjoni esimeeste konverentsi poolt äh, see uus tasakaal, mis, institutsiooni tasakaal, mis äh, pärast Lissaboni lepingu jõustumist tekkis nõukogu ja parlamendi vahel, see tähendab, et me peame mõtlema selle üle, kuidas me korraldame küsimuste esitamise nõukogule ja eurorühmale meil on siin ees töödokument ning me peame tegema teatud valikuid, mis puudutab äh, kodukorda selle töödokumendi põhjal. annan sõna härra Lamassoorile. aitäh, härra esimees, olen koostanud lühikese töödokumendi, et me saaksime mõelda olukorra üle kaks aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist ning äh, selle üle, millised on suhted nõukogu ja, ja parlamendi vahel ning äh, parlamendi äh, ja erinevate liikmesriikide valitsusi esindavate üksuste vahel, näiteks ülemkogu, ministrite nõukogu, töörühmad, Coreper ja nii edasi. kaks aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist äh, oleme aru saanud, et on tekkinud probleem, olukord ei ole täiesti rahuldav ning Euroopa Parlamendi mõjuvõim on teatud määral nagu vähenenud, et seda ei ole nii palju tunda, kui seda peaks olema. parlamendi mõju nõukogu tööle on vähenenud. ning lisaksin et aja, selle aja jooksul, kui ma olen seda töödokumenti koostanud, on sündmused sündmuste kulg kiirenenud, kuuleme, et üha rohkem inimesi Euroopas võtab sõna väljendamaks vajadust muuta aluslepingut või uut, uue lepingu järele. Euroopal on praegu rasked ajad ning küsimused Lissaboni lepingu kohta muudkui tõusetuvad juhitakse tähelepanu nõrkustele, miinustele, inimesed mõtlevad selle üle, kuidas lepingut reformida. Lissaboni leping on tunnustanud ühte üksust, mis juba enne eksisteeris ja see on nüüd ametlikult äh, lepingus sees äh, nõukogu, millel on püsiv president ja tal on üks roll panna paika poliitilised äh, suunised Euroopa Liidu jaoks. Äh, see on siis Euroopa Ülemkogu ja Ülemkogu peaks äh, koordineerima ka riikide poliitikaid valdkondades, kus pädevus on jäänud liikmesriikidele, aga Euroopa Liidul on Lissaboni lepingu tõttu õiguslik kohustus ja ka poliitiline kohustus, kui ta tahab tegutseda tõhusalt tõ,, äh, kohustus koordineerida ning see koordineerimine täiesti loogiliselt on äh, Euroopa riigijuhtide töö omavaheline koordineerimine ja siit on tõusetunud, et äh, kriisi tõttu, aga mitte ainult, erinevate kriiside tõttu, mis on Euroopa Liitu raputanud pärast aastat kaks tuhat kaheksa, on ülemkogu koosolekute hulk tihenenud ning tegemist on saanud selle, nüüd on sellise kollektiivse täitevjõuga mitmetes valdkondades, kus äh, ta-, tavapärases olukorras oleks ühenduse meetodil otsuste tegemine siin on valdkondi, kus on liikmesriikide vahel vaja tööd koordineerida, kus on endiselt äh, liikmesriikide pädevus ning äh, see loomulikult loob ka parlamendile probleemi, sest parlament oma seadusandlikus töös on ainult äh, nagu vahendajaks, aga kui mis puudutab suuremaid otsuseid, siis need tõelised otsused, poliitilised otsused mis valitsustele kohustused seavad, tehakse nõukogus aga kui parlament eh, tahab, et eh, tema mõju oleks tunda õigeaegselt, et eh, tema lähenemine ning visioon oleks näha, kui ta tahab oma arvamusi riigijuhtideni viia, siis me peame leidma mooduse, kuidas ülemkoguga suhelda me ei saa läbi rääkida. see ei ole lepingu vaimus, aga meil on äh, suuri raskusi praegu dialoogi pidamisega sellistes küsimustes nagu energia- ja kliimapakett, äh, asüüli ja rändepakett, äh, eelarvedistsipliini tugevdamine. Need olid sellised küsimused, mis said otsustatud ülemkogu tasandil ja parlament äh, kaasatakse ainult siis, kui asi jõuab õigusliku rakendamiseni, aga parlamendil ei ole kohe alguses mitte mingisugust mõju, vähemalt mitte sellist, nagu ta peaks olema. ja mis puudutab eelarve küsimusi, mis on rohkem minu valdkond, sest et ma olen eelarvekomisjoni esimees, siis äh, eelmisel aastal äh, tekkis raskusi, me suutsime seda, need ületada, aga mitte äh, rahuldavalt, mis puudutab menetluslikku külge parlament äh, vastutasuks äh, äh, leppis selle eelarve eelnõuga, nii nagu nõukogu seda esitas, parlament andis, tegi siin suuri järeleandmise, parlament tahtis poliitilist kokkulepet selleks, et tagada parem töösuhe nende kahe institutsiooni vahel, et me saaksime ette valmistada mitmeaastase finantsraamistiku aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, oli meil vaja poliitilist kokkulepet institutsioonide vahel, et me saaksime lisada sätteid Lissaboni lepingusse mis puudutab eelarveotsuseid. aga need menetluslikud probleemid, mis meil tekkisid, puudutasid seda, et meie partnerid olid eelarveministrid, kes ütlesid, et jah, et te olete toredad inimesed, aga meil on mandaat läbirääkimisteks ainult aasta kaks tuhat üksteist eelarve osas. mis puudutab poliitilisi läbirääkimisi, poliitilist poolt, siis eh, need ei ole meie, te peate kellegi teise poole pöörduma. president Trump, Rompuy oli nõus minuga kohtuda ta oli väga viisakas, kohtusime Belgia eesistujaga, kes too hetk eesistuja oli ja me ei suutnud mitte midagi saavutada. nii et lõppkokkuvõttes saavutasime me kokkuleppe Ungari eesistujaga, mis oli järgmine eesistuja. Ungari eesistuja lubas, et oma kuue äh, kuu jooksul paneks, paneb ta paika mehhanismi, mis tagaks, et iga kord, kui õig-, üldasjade nõukogu räägib järgmisest finantsperspektiivist, siis enne ja pärast seda on ka kontakt Euroopa Parlamendi delegatsiooniga. ja äh, läbi rääkisime ka selle osas, et Poola eesistuja hiljem teeks sama asja, siis Taani eesistuja, nüüd ma olen pidamas läbirääkimisi Iiri eesistujaga. ja lõppkokkuvõttes me oleme mingi läbirääkimise saavutamas, aga see ei paku rahuldust. mul on äh, kahtlusi ka teistes valdkondades, mis lähevad eelarvest e-, kaugemale kindlasti tekib ka seal tõsiseid raskusi. nii et see on üks küsimus, mis on tõusetunud seoses Lissaboni lepingu rakendamisega. kuidas Euroopa Parlament suudab tagada, et äh, on paigas menetlus selleks, et vahetada arvamusi ülemkoguga? ma arvan, et meie eel-, meie kolleeg äh, Richard Corbett, kes äh, täna hommikul meiega siin oli, on avaldanud oma isiklikku arvamust töödokumendi kohta ta on äh, ka viinud sisse teatud korrektuurid ning ma võtan lõppdokumendis need sisulised korrektuurid ka arvesse. president Van Rompuy on olnud väga avatud, on väga tervitanud parlamendi seisukohti. see on nüüd küll minu isiklik arvamus, võib-olla Afka ei ole minuga ühel nõul, aga mina leian, et meil on vaja rohkem kontakti, paremini struktureeritud kontakti ja hetke, sest hetkeolukord sõltub mitte ainult president äh, Van Rompuy heast tahtest, vaid ka parlamendi esimeeste konverentsist, mis on meie poliitiline äh, võim siin. me peame omaenda asjad kõigepealt korda saama. üks veidi kummaline asi on see, et iga kord, kui ülemkogu toimub, siis debatil enne ülemkogu on eesistuja peaminister see, kes äh, tuleb siia, et tutvustada neid teemasid, mis arutlusele tulevad. et eesistumise alguses tuleb peaminister tutvustada eesistuja tööprogrammi, aga see ei ole ju mõistlik. jah, eesistujad muutuvad Taani eesistumise ajal äh, tuleb äh, nende peaminister, äh, tema ei saa aga ju tutvustada Euroopa Liidu tööprogrammi, see ei ole mõistlik, aga niimoodi tehakse, pärast seda siis tuleb ülemkogu ja on ülemkogu president Van Rompuy on see, kes pärast seda meile asjadest rääkima tuleb Äh, probleem äh, tekib ka eurorühmaga, sest et siin on eurorühm, kellel on äh, alaline president, aga nüüd on ka meil ju ka eurotsooni tippkohtumised. ja meil on jällegi vaja organiseerida selline ähm, mudel, kuidas eurorühma tippkohtumisega arvamusi vahetada finantskriis on viinud selleni, et valitsused on tugevdanud kõiki neid sätteid, mis on seotud eelarvedistsipliiniga. meil on uus poliitiline kokkulepe, mis muudab mõned Lissaboni lepingu sätted selgemaks, meil on see kuuene pakett, mis puudutab eelarvedistsipliini ja kogemus näitab, et poliitiliselt oli äärmiselt keerukas äh, saavutada seda, et liikmesriigid ja liikmesriikide parlamendid ja avalik arvamus äh, oleks nõus, et otsused, mis on seotud eelarvepoliitika sisulise osaga, eelarvesuunised, äh, kui need otsused tehakse ülemkogus või eurorühma tippkohtumisel suletud uste taga ilma mingisuguse demokraatliku esindatuseta, siis ei ole demo-, ju demokraatlikku läbipaistvust. parlament on ju osa nendest küsimustest ja neid peab kaasama. ja peame aru saama, et kui võeti kahekümne kaheksandal juunil vastu finantsstabiliseerimise vahend, siis äh, see kokkulepe, mis oli kiireloomuline, sest turuolukord oli nagu ta oli, siis ei saanud seda vastu võtta enne, kui kõik äh, seit-, kogu seitsmeteistkümne eurotsooni riigi valitsused olid selle heaks kiitnud, see võttis kaks ja pool kuud, olid erinevad draamad, nagu näiteks Slovakkias, kus Slovaki parlament oli selle kokkuleppega nõus alles siis, kui nad olid oma valitsuse välja visanud. ja kui see lõpuks äh, oli seitsmeteistkümne liikmesriigi parlamendi poolt ratifitseeritud, siis see oli juba üleliigne, sest et parla-, olukord turgudel oli muutunud äh, see tähendab, et meil on äh, tekkimas teine probleem, see on suhe liikmesriikide parlamentide ja ülemkogu või eurorühma tippkohtumise vahel. meil on periood, äh, kus me näeme, et äh, on vajadus lisada asju nendele struktuuridele, mille Lissaboni leping lõi me peame formaliseerima ühest küljest äh, suhte Euroopa Parlamendi ja Ülemkogu ning Ülemkogu presidendi vahel ning eurorühma tippkohtumise vahel, aga peame formaliseerima oma ka suhted äh, liikmesriikide parlamentide ja Ülemkogu vahel. nii et äh, sellest punktist edasi on teatud ettepanekud, mida võiks äh, arutada, mis puudutab suhteid parlamendi ning ülemkogu vahel, siis äh, siin ütleksin, et küsimus, mille pean küsima, on, kas ei oleks mitte meie huvides äh, läbi rääkida selline džentelmenide kokkulepe. me võiksime talle anda mingi teistsuguse nime. õiguslikult võiks see olla institutsioonide vaheline kokkulepe või siis äh, äh, õigusliku väärtuse mõttes äh, teises ekstreemsus oleks lihtsalt kirjavahetus, aga me peame need kontaktid kuidagi formaliseerima. see on esimene küsimus, mida me peame AFCOs uurima ning lisaksin, et peale selle probleemi, see, mille tunnistajaks me oleme olnud viimase paari nädala jooksul, on see, et avalikult äh, tõstatavad oluliste fraktsioonide juhid küsimusi parteikonverentsidel selle kohta, kas oleks vaja Lissaboni lepingut kuidagi muuta või sinna lisandusi teha. ma arvan, et AFCO peaks ka endalt küsima, kas ei ole saabunud aeg, et parlament ja põhiseaduskomisjon avaldaks arvamust selle kohta, mis toimub liikmesriikidel, liikmesriikides ning teatud Euroopa erakondades. mulle tekib natuke mure, et selle, see, kuidas see debatt äh, algamas on, et äh, väga kõrgel tasandil öeldakse poliitiliselt välja asju, mis näitavad, et inimesed tegelikult ei tea, mis Lissaboni lepingus on. et see ei ole piisavalt hästi äh, tuttav isegi nendele valitsuses, kes on selle allkirjastanud. näiteks hämmastab mind see suurepärane mõte, et äh, komisjoni presidendi peaks äh, valima üldvalimistel. see ei ole ju presidendi valimine, vastavalt sellele nagu Prantsusmaal või Ameerikas seda valitakse, aga see on midagi sellist, nagu on Hispaanias või Saksamaal eelmisel pühapäeval ükski Hispaania valija ei hääletanud tegelikult Mariano Rajoy poolt, aga nad teadsid, et kui nad valivad äh, tema parteid, siis nad äh, annavad hääle temale kui peaministrile. sama asi toimub äh, Ühendkuningriigis või Saksamaal. see on üks suuremaid uusi asju Lissaboni lepingus, aga seda ei ole rakendatud, sest Lissaboni leping jõustus pärast viimatisi Euroopa Parlamendi valimisi, aga järgmine komisjoni president valitakse üldvalimistel, kui valijad äh, valima lähevad, et valida Euroopa Parlamendi liikmeid, siis äh, hääletavad nad ka tulevase komisjoni presidendi küsimuses. kõik, kes on äh, lugenud Lissaboni lepingut, teavad, et see vastab teatud meie praegustele muredele ja samas on teatud hääli, kes ütlevad, et jah, et väga keeruline on teha koostööd kahekümne seitsme liikmesriigi vahel, on teatud teemad, kus mõned liikmesriigid on alati vastu, et osad on euroskeptilised, aga meil on ju parandatud koostöö, me hakkasime kasutama seda parandatud koostööd sellistes teistes valdkondades, hakkame seda nüüd rakendama ka muudes valdkondades. ja enne kui me hakkame rääkima siin uutest lepingutest või aluslepingute muutmistest, parem rakendagem neid sätteid, mis meil juba olemasolevates lepingutes olemas on Need valdkonnad, kus ühe Euroopa Liidu pädevusi on tugevdatud, kui tegemist on kiireloomulise küsimusega, kui Euroopa Liit vajab ühtseid, ühiseid poliitikaid sellistes valdkondades nagu energeetika või rändeküsimused või mis puudutab kaitse- ja julgeolekupoliitikat, siis me ei ole lähedalgi sellele, et uue lepingu sätteid ära kasutada. mis puudutab energiapoliitikat, siis see on hetkel ju juppides kaitsepoliitika ei ole mitte kuskile jõudnud, kuigi Lissaboni lepingus on olemas väga paindlikud sätted, mis on hästi kirjutatud, pragmaatilised. Neil on küll kummalised pealkirjad, eh, püsiv eh, alaline struktureeritud koostöö ja nii edasi, aga liikmesriigid, kes tahavad rohkem teha, saavad sellega seda teha. ja lisaksin, et eh, kui te tahate tõsiselt mõelda selle üle, et uus alusleping äh, teha, siis loomulikult äh, peate te ka mõistma, millised probleemid äh, käivad kaasas uue aluslepinguga. väga tehniline leping oleks jah võimalik, aga sulgudes ütleksin, et kahekümne esimese juuli kokkulepe, mida ma varem mainisin, mis iganes nimi talle anda, see oli alusleping, sest et see nõudis, et liikmesriikide parlamendid eh, eurorühma riikides selle ratifitseeriksid. ja siis eh, nüüd ka küsimus, eh, kes meist siin teab, mis juhtus selle minilepingu ratifitseerimisega, mis viimasel kevadel vastu võeti, parlament töötas sellega, härrad Brock ja Verhofstadt tegid raporti, ma ei äh, mäleta, mis äh, oli selle artikli number, aga äh, koostati mini, minilepingut selle sätte kohta, mis keelab väljapäästmise. artikkel kolmkümmend kuus, mis sellega juhtus? ei, paar päeva tagasi mulle räägiti, et mitte ükski riik ei hakanud see ratifitseerima seda minilepingut, mis oli ainult kolm rida pikk, ma arvan, et kunagi ei suuda me selliseid ratifitseerimisi liikmesriikide parlamendis läbi suruda. või võib-olla ei suuda kunagi seda kokkulepet enam saavutada, isegi mis puudutab Horvaatia liitumist, et alati on risk, et mõnes liikmesriigis on mingi siseriiklik probleem, äh, enamus ja opositsioon on vastu, vastuoludes, nad ei saa kvalifitseeritud enamust parlamendis ja siis ei ole ka mingit äh, võimalust saada enamust rahvahääletusel, sest et inimesed, kes on vihased mingi teise asja üle, tulevad ja on Euroopa küsimuse vastu, isegi uurimata, milles on asja sisu. nii et eh, kui te tahate teha mingit algatust, et Lissaboni lepingut kuidagi väga suurelt eh, uuendada, siis eh, tuleb julgeda küsida olulisi küsimusi, mainin siin ainult kolme. esiteks tahaksin küsida, kas need, kes on välja pakkunud muudatusi lepingutesse, on valmis äh, loobuma ühehäälsuse nõudest, et uus leping äh, vastu võtta, kui nad ei ole valmis sellest loobuma, siis seda, neid muutusi kunagi äh, vastu ei võeta ja kui nad on ühehäälsusest valmis loobuma, siis nad loobuvad ka omaenda vetoõigusest. iga riik on alati valmis nõudma, et teised liikmesriigid oma vetoõigusest loobuksid. teiseks kas me oleme valmis eh, rakendama suurt lepingut, mis eh, tegelikult lõhestaks Euroopa kaheks vastavalt nendele kriteeriumitele. Need kaks debatti, mida ma olen maininud, neist on alati kõrvale hoitud, inimesed on Äh, viidan selle, aga debatt selle üle, et kas meil on üks Euroopa või Euroopa, mis töötab kahel kiirusel, mis on Euroopa kasu, kas kahekümne seitsme liikmesriigi Euroopa või Euro-Euroopa riigid, mis on väga äh, hästi hallatud ja juhitud. Äh, seal on riike, mis on eurotsoonis ja sealt väljas ja neid, mis seda ei ole nii hästi juhitud, mida on samuti mõlemas krapis. Need, kes on valmis minema kaugemale need, kes tahavad suuremat integratsiooni, samas Euroopa, mis ei taha seda nii palju, et mis siis oleks hea kriteerium ja kas keegi on valmis siin võtma algatust, et äh, me äh, tunnustaksime kahte erinevat ringi, esimese ja teise divisjoni Euroopa. ja siis on see hirmuäratav debatt, inimesed räägivad pretsedendist, äh, Saksa põhiseaduskohtust, Karlsruhest, mis on äärmiselt oluline, mida tuleb arvesse võtta tuleb arvesse võtta ka teise kahekümne seitsme, kahekümne kuue liikmesriigi põhiseaduskohtute jurisprudentsi. kas me oleme tegelikult äh, valmis mõtlema selle üle, et äh, Euroopa aluslepingud on Euroopa põhiseadus, kuigi see ei ole nende pealkiri ja nad peaksid olema olulisemad kui liikmesriikide põhiseadused. kui vastus nendele kolmele küsimusele on jah, siis ehk võiks alustada debatti lepingu reformi üle, aga samas tuleks siiski avada debatt nende kolme küsimuse üle, vastata endale küsimustele ja vältida seda debatti. ehk siis, kallid kolleegid, usun, et me peaksime küsima, kas on saabunud aeg äh, selleks, et Euroopa Parlament ja AFCO isegi avaldaksid, äh, vähemalt avaldaksid arvamust äh, selles debatis, mis tundub olevat algamas. sellel on omad positiivsed küljed, aga murettekitavam on see, et debatt on algamas valedel alustel vigasel negatiivsel hetkeolukorra analüüsil on tõsi, et majanduskriis võib tekitada ka institutsioonilisi tagajärgi, aga igasugused eh, institutsioonilised muutused nõuavad vähemalt viis, kui mitte kümme aastat. ja me peame nagunii selle panema realistlikumasse raamistikku, aitäh. Grazie, onorevole Massur, per la sua splendida relatsioone che.... aitäh, härra Lamassu, oivalise sissejuhatuse eest me peame kõik äh, nende teemade üle mitte ainult täna, aga ka pikemas perspektiivis sügavalt järele mõtlema. Te tõite välja mitmed olulised aspektid. jah, me tõesti peame nendest asjadest rääkima. palju inimesi on sõna soovinud, härra Galtieri kõigepealt. suur tänu, härra esimees, tahaksin samuti tänada härra Lamassuri. eelkõige tema töödokumendi eest, see on väga kasulik, ajakohane, suur tänu ka tema kommentaari eest. ma ei hakka kõikidele tema kommentaaridele praegu reageerima, ma olen seda juba varem teinud. mul on hea meel, et meie komisjon on mõistnud seda, et me tõesti peamegi tegema seda, mida härra Lamassuur ja minagi juba pikemat aega oleme soovinud mul on hea meel, et meil Euroopas selline arutelu toimub, me peame andma oma arvamuse selle kohta, mida Lissaboni lepinguga, tänu Lissaboni lepingule teha saab, üsna palju minu arvates. ilma, et oleks vaja isegi lepingut muuta. see arutelu on kiireloomuline, ma näiteks homme tuleb komisjon välja eurovõlakirjade alase rohelise raamatuga, erinevad äh, eurovõlakirjade versioonid äh, on sellised, et vähemalt kaks nendest, kaheks nendest äh, on tarvis aluslepingut muuta. ja meie peame ju need probleemid lahendama. see, see teema aga on liiga oluline, et sellest praegu rääkida, mina keskenduksin töödokumendile. härra Lamassuurilt. siin on üks vastuolu sees vastuolu on ka aluslepingus. parlamendi võim on tänu Lissaboni lepingule suurenenud, aga samal ajal on Euroopa Nõukogul ka uus roll, mis loob omakorda asümmeetrilise olukorra, parlament justkui juhitakse arutelude keskmest kõrvale, parlament ei saa oma uut rolli täielikult kasutada. ja seetõttu tekibki selline tasakaalu puudus. see ei ole otseselt vastuolu, aga tänu artiklile kümme esindab Euroopa Parlament kodanikke, ta on otse valitud kodanike, Euroopa Liidu kodanike poolt. ja Euroopa tasandil esindab ta kodanikke. aga samas on Euroopa Parlamendil ka õigusloomelised pädevused teatud ühenduse poliitikavaldkondade Äh, vald-, alal. samas tema võim üld-, äh, sageli ei kattu tema pädevustega äh, seadusandjana, kuidas siis ühildada need kaks aspekti? aluslepingusse on selline lünk sisse kirjutatud, aga selline lünk on ka meie enda töö ülesehituses, see härra Lamssuuri töödokument on väga ajakohane, üritatakse uurida, kuidas saaks seda lünka ületada. ma ei usu, et see tendents ühenduse meetodi poole liikumise, kuidas ühendus tegeleb teatud uute küsimustega, ei, ei kasutata enam ühenduse meetodit nii palju, vaid valitsuste vahel, vahelist meetodit, ehk siis äh, otsused võetakse vastu kodanike selja taga. samas aluslepingus on kirjas, et poliitikat tuleb koordineerida, pidades silmas ühenduse õigustiku konteksti. ei saa otsuseid vastu võtta valitsustevaheliselt. seega tuleks tagasi tuua otsuste tegemine ühenduse konteksti ja Euroopa Parlament kodanike esindajana peab pidama dialoogi ka teiste otsuste tegijatega. minu arvates ei ole siin küsimus ainult selles, et artiklit viisteist korralikult ei rakendata nagu härra Lamassuur ütles, ei ole seda aluslepingu artiklit tehniliselt korralikult kohaldatud. parlament peaks Euroopa Nõukogule tegema soovitusi, parlament peaks pidama nõukoguga strateegilist dialoogi. seda, selline ettepanek tehti ka minu enda äh, raportis, mis puudutab äh, Euroopa välisteenistust artikkel kolmkümmend kuus peab äh, silmas dialoogi parlamendi ja välisasjade nõukogu vahel. aga mina pean silmas dialoogi, mida aluslepingus ei mainitagi, aga mida see alusleping ei, ka ei keelusta. ja kõike, mida alusleping ei keelusta, on võimalik ka tegelikult teha. parlament aga peab seda dialoog, selle dialoogiga algust tegema. me peame me peame arvesse võtma ka delikaatset olukorda nõukogus, pidades silmas ka nende presidendi olukorda. teine küsimus on veel euroala tippkohtumine. mul on siin üks praktilisem kommentaar, võib-olla praegusel hetkel on härra Lamassuur olnud isegi liiga lahke. ta ütleb, et kui Euroopa Ülemkogu on heaks kiitnud euroala tippkoht-, tippkohtumise, loonud sellise uue institutsiooni. minu meelest nii ei saa öelda, sest institutsioone saab luua ainult aluslepingute põhjal. juba õiguslikust aspektist vaadates ei ole euroala tippkohtumine eraldi institutsioon, vaid lihtsalt selline erakohtumine. see, tal ei ole mingisugust võimu. ning ta ei saa kaasa aidata efektiivsele majanduse juhtimisele, sest tal ei ole aluslepingu kohaselt mingisuguseid pädevusi. samas ma ei arva, et Euroopa Parlament peaks ütlema, et euroala tippkohtumist ei ole tegelikult olemas ja, ja me ei tunnusta nende olemasolu. Nad tegelikult ju on olemas ning me peame ka nendega pidama dialoogi. aga see peaks olema formaalsem. tõsi ta on, et vahel soovivad äh, nõukogus inimesed äh, aluslepingut muuta, samas kui tegelikult ei ole seda isegi tarvis oktoobri tippkohtumisel. Nad lihtsalt lõid selle uue nähtuse nagu euroala tippkohtumise, selleks aga on tarvis aluslepingut muuta. rõhutaksin veel ühte asja. asümmeetriast rääkides oleksime ettevaatlik, kui me räägime siin asümmeetriast öö, äh, selle, selle vahel, et parlamendis on esindatud kakskümmend seitse liikmesriiki ja euroala tippkohtumisel seitseteist. minu arvates peaks kõigepealt defineerima, mida võib see euroala tippkohtumine üldse otsustada, kui lugeda artiklit kolmkümmend kuus Lissaboni lepingust, mis räägib siis nõukogu meetmetest, mida ta saab vastu võtta seitsmeteistkümne liikmesriigi jaoks ning, ning tuleb arvesse võtta ka artiklit sada kakskümmend üks lõige kuus, kus räägitakse tavalisest õigusloomulisest menetlusest. ehk siis nõukogu võib vastu otsuseid, võib vastu võtta otsuseid seitsmeteistkümne liikmesriigi jaoks, aga parlament kahekümne seitsme jaoks ma olen selle asja kallal töötanud koos härra Brokiga ja teistegagi. aga kui me võtame artikli sada kakskümmend üks lõige kuus, siis seda juba täidetakse, näiteks äh, Euroopa Keskpanga juhi valimine. Eurogrupp, seitseteist liikmesriigid, seitseteist liikmesriiki võtab selle otsuse vastu, aga seda teeb ka parlament, kus on kakskümmend seitse liikmesriiki ehk siis parlament, kus on esindatud kakskümmend seitse liikmesriiki, kiidab heaks nõukogu otsuse, Eurogrupi otsuse, kus on esindatud seitseteist liikmesriiki. lõpetuseks tahaksin ma rõhutada veel ühte teemat, mida tuleks käsitleda. see on seotud ka Lamassuuri raportiga, üks lahendamata küsimus kõrge esindaja roll täiskogu aruteludes. temaga on vahel kaasas ka komisjoni esindaja, minu arvates ei ole see õige. kõrge esindaja on samal ajal muidugi ka volinik. aga praegusel hetkel järgime me seda tavalist tava, et on kohal komisjon ja nõukogu, aga kui meil on kohal ka parunesse Ashton, siis peaksime me oma menetluskorda natukene uuendama tal on kaks ametikohta ja seda tuleb ka arvesse võtta. teisi asju ma siin kommenteerima ei hakka, aga ma arvan, et meie komisjon peab detailsemalt neid küsimusi veel lahkama. suur aitäh, see arutelu on väga-väga huvitav, ütleb härra esimees. ja seetõttu ma ka arvan, et ma arvan, et me, et me peaksime kaks küsimust, millest me rääkisime, millest me pidime rääkima ennem äh, hääletust lükkama järgmisesse koosolekusse, see puudutab siis menetluskorra muutmist, ühe raportöör oli härra Tahv, teise oma mina. sest ma arvan, et praegust arutelu tuleks korralikult läbi viia. siiski aga palun ma, et saadikud räägiksid lühemalt. me oleme juba libekomisjoniga ühel meelel, et me räägime ka nendega meil toimub ühiskoosolek nendega poole kaheteistkümnest alates, see puudutab siis Euroopa Nõukogu inimõiguste konventsiooniga liitumist. kuulame ära veel paar lühidat kommentaari. ning te ei tohiks rääkida üle viie minuti. härra Rangel proov-, soovis kõigepealt sõna. suur tänu, härra esimees. ma räägin portugali keeles, sest meil on vähemalt siin täna kohal ka Portugali tõlgid ning päris palju inimesi Portugalist. ma nõustun suuresti härra Lamassuuri poolt öelduga, ma pööraksin teie tähelepanu ühele aspektile. minu arvates oleks mõistlik üle vaadata nõukogu kahene roll, mulle tundub, et meie jaoks on tähtis, et nõukogu meid teavitaks. ja me peaksime nõudma, et nõukogu eesistuja meie täiskogul selgitaks, mis on toimunud ülemkogudel, mis toimub tippkohtumistel. me usume, et nõukogu peab parlamendi ees oma tegevusest aru andma, nii aga tegelikult ei toimu. nõukogu ei vastuta parlamendi ees. nõukogu on samal tasandil Euroopa Parlamendiga, õigusloomelise üksusena. ja me peame olema väga ettevaatlikud, kui me räägime oma suhetest nõukoguga, sest mul on tunne, et vahel parlament justkui arvab, et nõukogu peab parlamendi ees aru andma. aga parlament, aga nõukogu on õigusloojana samal tasandil parlamendina. ning siis nõukogu peale selle veel öö, äh, paneb paika ka erinevad poliitikasuunad selles valdkonnas aga on meil tarvis nõukogult rohkem informatsiooni. parlamendil on kaks rolli. me ei saa parlam-, nõukogu asetada alamasse seisusesse, me oleme võrdsed. soovisin teha lihtsalt sellise kommentaari raportöörile veel üks aspekt, mis on ääretult tähtis, puudutab liikmesriikide parlamente. tuleb tunnistada, et on üsna loomulik, et nõukogul on otsesed suhted liikmesriikide parlamentidega. kui kontrollitakse nõukogu liikmete tegevust ning sealseid suhtumisi, siis tegelikult on see ju liikmesriikide parlamentide asi kontrollida, mida nende ministrid teevad. iga minister peab aru andma oma parlamendi ees, mida ta täpselt on nõukogus teinud, ta ei pea tulema meie parlamenti selgitama. see on väga oluline ka Lissaboni lepingus. me peame aga arvestama, et nõukogu ja parlament on tegelikult võrdsed. minu arvates nõukogu ei ole, ei mängi alamat rolli ma mõistan, et nõukogu on vahel üsna tõrges teatud küsimustele vastamisel parlamendi ees. USA esindajate koda ei esita küsimusi senatile või vastupidi. me peame arvesse võtma, et meie suhted nõukoguga on delikaatsed. kui meil on kaks õigusloovat üksust, mis on võrdsed, siis parlament ei saa nõukogult nõuda, et nad meie ees aru annavad. loomulikult, kui nõukogu öö, äh, otsustab, millised on uued poliitilised suunised, siis sellistel puhkudel peab nõukogu tulema parlamenti ja aru andma. aga me peame olema väga ettevaatlikud minu arvates tuleb üle vaadata ka nõukogu ja liikmesriikide parlamentide vahelised suhted. sest ministrid peavad ju aru andma oma liikmesriikide parlamentide ees. ja liikmesriikide parlamendid peavad kontrollima, mida nende valitsused toimetavad nõukogus. valitsusministrid saavad oma parlamendi käest mandaadi ja siis pärast ka selgitavad, mida nad tegid see dokument tõstatab ka mitmeid põhiseaduslikke küsimusi, ma tervitan neid. ning mitmed küsimused puudutavad ka Euroopa Liidu tulevikku, ma arvan, et siin raportis sellest ei peaks, sellega ei peaks tegelema. aluslepinguid me üleöö lähemas perspektiivis ju ei muuda, seega peaksime tegelema asjadega nende õiges kohas võib-olla tuleks arutleda tehniliste muudatuste üle, eriti mis puudutab protokolli neliteist ja euroala juhtimist. veel üks asi lõpetuseks. parlament peab kontrollime ka Eurotsoonis toimuvat. ma ei nõustu härra Gualtieriga, et e, euroala on nagu mingi, euroala tippkohtumine on nagu mingi erakohtumine. ma ei ole sellega nõus. aluslepingutes on kirjas ka see, mis, kuidas kontrollitakse euroalas toimuvat kahekümne seitsmest kakskümmend viis liikmesriiki on võtnud endale kohustuse euroga liituda. minu arvates me ei saa institutsionaliseerida euroala. ma arvan, et kõik liikmesriigid peavad kontrollima seda, mis toimub euroala sees, mitte ainult need riigid, kes sinna kuuluvad, seda peaks tegema ka näiteks Briti valitsus ka meie parlament. ma arvan, et tulevikus tuleb nendest asjadest veel rääkida, meil on tarvis rohkem aega selleks, et laata neid üldisemaid küsimusi, mida tõstatas härra Lamassu. suur tänu ja nüüd härra Tahv. me oleme Alanile loomu, Lamassuurile loomulikult tänulikud, et ta on koostanud sellise väga terava raporti nagu alati on tema töö väga stimuleeriv. ta on natukene ulatuslikumalt käsitlenud seda teemat, seda kitsast teemat. me oleme uue konvendi lävel, parlament peab andma oma parima selleks, et see otsuste pakett, mis konvendil lõpuks vastu võetakse, oleks sobilikult ulatuslik. piisavalt ulatuslik, et selleks saavutataks ka konsensus. ja et seeläbi saaks parandada mõningad Lissaboni lepingu apsakad me oleme ju kõik teinud mõningaid asju, mida me ei oleks pidanud tegema. ning vahel oleksime me pidanud tegema asju, mida me tegelikult ei teinud. kui härra Lamassuur oleks siin eile kohal olnud, kui me rääkisime Tšehhi ja Iiri protokolle siis ta oleks kindlasti nautinud ka meie arutelusid jõustamissätete üle tulevaste aluslepingute puhul. ka nendest teemadest tuleb veel tulevikus rääkida. nüüd see teine asi, suurepärane mõte, milles lepiti kokku Žiskari konvendi, konvendi ajal, oli, et ministrite nõukogu tuleks jagada kahte osasse, õigusloomeline koda ja täidesaatev koda. väliskaitse ja julgeolekupoliitika ja majandusjuhtimine. on valdkonnas, kus nõukogul on koos komisjoniga täidesaatev võim. ning nõukogu suhted parlamendiga on seal hoopis teistsugused meie suhetest nõukoguga siis, kui nõukogul on ainult õigusloomeline funktsioon. ka sellest teemast tuleks veel rääkida arvan samuti, et kahe esimehe mõte, niinimetatud alaline Euroopa Nõukogu esimees ja siis see eh, roteerub, see oli arvatavasti viga. kuigi toona ma toetasin seda. nüüd ma olen meelt muutnud. see ei ole üldse seotud president Van Rompuy isikuga, ma imetlen teda vägagi. ta on ju hariduselt majandusteadlane ning ta on hakanud majanduskriisiga tegelema sellisel moel, mida aluslepingutes päris ette ei nähtud. ja häirival moel on ta nüüd hakanud veidikene üle võtma komisjoni presidendi rolli. kui ta üritab saavutada finantsstabiilsust ning majanduse taastamist. seda võib näha ka välisasjades Barroso ja Van Rompuy võitlevad ühe sama istekoha pärast äh, teatud koosolekutel. ning see on, tekitab probleeme meile kõigile. kui nad räägivad aga ühte sama asja, siis tuleb küsida, miks neid üldse kaks on. ma tõesti usun, et kõige mõistlikum asi, mida teha, oleks komisjoni president määrata ka Euroopa Nõukogu esimeheks. ma kahtlustan, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal nii ka läheb. aga seda asja tuleb konvendi käigus ka veel arutada. mis puudutab parlamendi kodukorda, siis on hädavajalik, et me nõuaksime, et Euroopa Nõukogu eesistuja annab aru täiskogu ees, mitte laiendatud esimeste konverentsi ees. sest see ei ole sobilik äh, foorum selleks. mis puudutab liikmesriikide parlamente siis olen närviline. me üritame parandada koostööd liikmesriikide parlamentidega ning kaasata neid tundlikes teemades otsuste tegemistesse, aga siin me rikume äh, võimude lahususe põhimõtet ning hägustame äh, Euroopa Liidu ja liikmesriikide parlamentide pädevuste piire. mul on siin öelda veel nii mõndagi. ma nõustun täiesti Alaniga selles, et CDU parteipoliitiline programm, mis Leipzigis hiljuti vastu võeti, on absurdne. seal räägitakse ka komisjoni presidendi otsevalimisest minu meelest on see häi-, hämmastav hälbimine tavalisest kainest sellise partei poolsest tegutsemisest. aga eks me räägime nendest asjadest siis, kui konvent on lähemale jõudnud. suur tänu. Grazie onorevole Lei, onorevole mm, Tarkovski. Well, we, we have started suur tänu. me oleme algatanud üldisema arutelu äh, Alani suurepärase dokumendi üle, valmistades ette lepingu muutust. ma arvan, et me peame Lissaboni lepingu põhjalikult läbi vaatama ja vaatama, milline potentsiaal selles peitub, sellepärast et see on ju üüratu, seal on mitmeid uusi mõtteid ja, ja Äh, me peame pöörduma, põhi, põhitähelepanu just Lissaboni lepingule pöörama ja me peame vältima killustamist äh, iseäranis riikide puhul, kes tahavad integreerimisega edasi minna, kaugemale minna, kui on seni mindud ja ma olen Alaniga nõus. me oleme loonud tugevdatud koostöö ja kõik äh, sellega seotud meetmed ja me peaksime ennekõike lähtuma siiski olemasolevatest lepingutest algatasime arutelu kvalifitseeritud äh, häälteenamusega lepingu muudatuste üle ja ma tean, äh, kui vastuoluline see küsimus oli ja kui palju vastuolusid sellega seoses tekkis äh, konvendi käigus. kui me asume nende üle uuesti arutlema, siis me peame olema teadlikud sellest, et see teema on nii Äh, nii vastuoluline, et äh, kogu lepingute muutmise küsimust varjutaks see küsimus. Äh, kõik majandusjuhtimise asjaolud, kõik jäävad kõrvale, sellepärast et kodanikud pööravad tähelepanu ainult sellele, sellega on seotud mitmesuguseid erinevaid elemente. ükskõik, kas meile see meeldib või mitte, ikkagi hakatakse rõhutama seda, et legitiimsus kuulub ikkagi riikidele ja nii edasi ja nii edasi. tegemist on äärmiselt vastuolulise teemaga. ja kui me keskendume sellele, siis äh, me peame loobuma äh, paljudest teistest teemadest selle, teisele arvelt. mis puudutab dokumendi endaga esitatud küsimustesse, siis äh, mõnes mõttes on äh, sündmuste areng meist ette jõudnud, mäletan, et konvendi käigus me rääkisime, et me ei taha, tahaks liiga tugevaid sidemeid nõukogu e-, esimehega, sellepärast et see õõnestaks meie legitiimsust, aga, aga, aga nüüd on hoopis olukord teistsugune ja ma kuulsin mõningatelt kolleegidelt, et äh, mis nendest aruteludest kasu on, lihtsalt aruteludest, aga mina arvan, et need on tõesti äärmiselt olulikud, see saadab õige signaali kõigile, näitab, et äh, majandusjuhtimise meetmed äh, lähtuvad, äh, võetakse vastu meie ühenduse meetmest lähtuvalt läbipaistvalt täiel määral ja siis ei jää olukorrast sellist muljet, et liikmesriigid äh, üleöö ad hoc võtavad äh, suletud uste taga mingisuguseid meetmeid vastu, vaid äh, küsimustest räägitakse avatult nõukogu esimehega, nõukogu presidendiga koos, Rompuy on valmis seda tegema, see on iseäranis tore, ja mis puudutab rahvusparlamente, siis äh, see, mida Euroopa Parlamendis tehakse, Euroopa poolaasta ja tee- ja majandusjuhtimise ja teiste küsimuste osas äh, üritatakse kaasata rahvusparlamente, liikmesriikide parlamente ja ma arvan, et siinkohal me peaksime Poola eelarve kogemusest õppima. aga kõigepealt äh, tuleb asju kaaluda põhjalikult, sellepärast et äh, majandusjuhtimisega seoses oli ka mitmeid vastuolulisi mõtteid et peame arutlema, kuidas liikmesriikide parlamente kaasata, ähm, millistel alustel seda teha, lähtuvalt institutsioonide vahelise koostöö lepingust äh, äh, ja millistel tingimustel, äh, kuidas kogu protsess, majandusjuhtimise protsess legitiimsemaks muuta. tegemist on tähtsa ja väga vastuolulise teemaga ja ma arvan, et me peaksime sellest algatusest õppima ja peaksime ka vaatama, millised ettepanekud on meie majandus- või poolaasta raportis ja seal oli mitmeid mõtteid. ja kui tahame mingisugust mustandit, mingisugust kavandit teha, siis see kavand peaks ikkagi olema enam-vähem õige. aitäh. ja nüüd saab sõna härra Kere ära suur tänu, esimees, teen lühidalt. ma ei hakkaks äh, nendest kõige põhjapanevamatest teemadest rääkima. eelkõnelejad on juba väga palju olulist öelnud. härra Lamassuur, kõigepealt loomulikult aga mõned kommentaarid tõid väga hästi välja, mis on väga, mis on kõige olulisem meie jaoks. millest see raport räägib? see raport räägib, kuidas parandada institutsioonide vahelist suhtlemist pärast Lissaboni lepingu jõustumist. ja osa sellest dokumendist käsitleb võimalikku lepingu reformi tulevikus. loomulikult need teemad on omavahel seotud vähemalt intellektuaalselt ja poliitiliselt. aga mõned võib-olla teist ei tea, mida ma öelda tahan ja kuivõrd teil seda infot pole, siis tahaksin seda teiega jagada. härra äh, esimees, eile äh, me andsime koordinaatoritega esimehele mandaadi võtta ühendust majanduskomisjoni esinaisega et korraldada EKONi ja AFCO koordinaatorite kohtumine. sellepärast, et meile meeldiks, vähemalt meie põhiseaduse komisjonile, aga tõenäoliselt ka EKONi komisjonile, vaadata üle võimalikud lepingureformid, teha seda järjepidevatel alustel ja siis veel ka sotsialistide ettepanek, mis esitati mõni kuu tagasi. juhtnöörid võimalikuks lepingu reformiks majandusjuhtimise küsimuses loomulikult härra La-, Lamassuur algatas siin täna arutelu, mis on laiem kui äh, tegelikult tema töödokumendiga hõlmatud teemavaldkonda. aga see küsimus on äh, siiski asjakohane, sellepärast et see on seotud äh, meie palvega esimehe, esimehele võtta ühendust EKONi esinaisega proua Janak. suur tänu, esimees! tahaksin avaldada tunnustust härra Lamassuurile see raport räägib kodukorrast, aga see võimaldab meil võtta arvesse ka mitmeid teisi asjaolusid. esimees, Lissaboni lepet ei ole täielikult rakendatud. härra Lamassuur, mina, mõned teised kolleegid, kes osalesid ka põhiseadusliku lepingu konvendis, nägime oma silmaga, kui raske see protsess on. ja kui me loomulikult selleks, et lepinguid muuta, tuleb kutsuda kokku konvent. kuid on selliseid inimesi, kes arvavad, et me võime niisama kergekäeliselt muuta üksikuid artikleid lepingutest, aga see ei käi nii lihtsalt. kui me tahame lepingut muuta ja kutse kutsuda kokku konvendi, siis avame me tõelise Pandora laeka hakatakse tõstatama erinevaid küsimusi ja seda ajal, kui Lissaboni leping pole veel täiel määral kohaldatud, nagu härra Lõmmassuur ütles. komisjonil on oma pädevused, parlament paistab, ei, ei täida oma rolli, nõukogu paistab oma pädevusi kasutavat ja Eurogrupi, Euro ja Nõukogu vahel on mitmesuguseid segadusi. selline lähenemine ei sobi ja loomulikult äh, jääb veel ka rahvusparlamentide küsimus, aga esimees. praegu seisame me silmitsi liikmesriikide parlamentide revolutsiooniga. see on peatselt tulekul ja me ei saa avada Pandora laegast nii, et kõik saavad esitada oma soovi, praegusel hetkel nõukogu inimesed tulevad, ütlevad, et nemad tahavad lepingut muuta. ma olen nõus härra Lamassuuriga, et kui pole veel otsustatud poliitilise sammu kasuks, kui me ei ole nõus äh, ühenduse meetodit rakendama, siis ma ei saa aru, kuidas me võiksime edasi tegutseda. Euroopa Parlament peab reageerima, kui äh, härra Lamassuuri tingimusi ei täideta, siis ma ei näe, kuidas äh, seda lepingut saaks muuta. ja kui me lihtsalt äh, ülepeakaela edasi tormaksime, siis kaasneks sellega katastroof. juulis nõukogu langetas oma otsuse, see otsus lange-, võeti tagasi, langetati uus otsus Äh, valitseb tõeline kaos, tõeline segadus. Äh, ma tean, et peamise, peamisteks lepingu ähm, muutmise soovijateks on sakslased, aga on ka teisi, aga milliseid lepingu muutusi nad siis täpselt tahavad? esimees mul on selline tunne, et nõukogu ei taha ühenduse meet-, meetodit, nad ei soovi poliitilist ühtsust. nii et ma arvan, et Euroopa Parlament peaks sellise lepingu muutuse katse peale reageerima ja võtma arvesse seda, et sellesse on kätketud konkreetsed spetsiifilised huvid. härra Prants ainult üks kommentaar härra Lamassuuri dokumendile. jagan härra Lamassuuri muret härra Van Rompuy kõne suhtes kahe tuhande kümnenda aasta jaanuarist härra Rompuy, Van Rompuy ütles, et tema vastutab nõukogu ees, kuid ei vastuta Euroopa Parlamendi täiskogu ees pärast nõukogu kohtumisi. võib-olla härra Rompuy tõlgendab sõna vastutav teistmoodi ja leiab, et need peaks ja, ja ühtemoodi. aga selline suhtumine ei tohiks siiski äh, tekitada olukorda, kus härra Van Rompuyl ei ole mingisugust aruandluskohustust parlamendi eest, kui Lissaboni leping on ratifitseeritud ja kui äh, tal oleks vastavalt vanale Lissaboni lepingule olnud ka vastutus Euroopa Parlamendi ees, oleksime võinud küsida temalt protokoll kolmekümne kohta, mis puudutavad Lissaboni lepingus äh, põhiõiguste hartat ja selle rakendamist Ühendkuningriigis, Tšehhi- ja, ja Poolas ja kui see nii oleks, siis äh, rahvahääletused äh, kaotaks tema väärtuse. Grazie e,. Finalmente l'ultimo, Hefner, poi la re-. suur tänu äh,, härra Hefner ja siis härra Lamassuuri vastus. suur tänu tahaksin äh, härra Lamassuuri eriliselt tänada äh,. härra Lamassuuril on äh, märkimisväärselt terav mõistus. ja selgelt on näha, et ta mõtleb strateegiliselt, tegutseb otsusekindlalt ega unusta parlamendi kui terviku huve, äh, püüdes tagada meile sobiv institutsionaalne ülesehitus, äh, täielik osalus, äh, demokraatlik suveräänsus, mis on kõik olulised elemendid. mina keskenduksin meie tänase arutelu peamiste teemade juurde ega ei kalduks meie põhieesmärgilt kõrvale. ma arvan, et põhilistest asjadest tuleb veel rääkida. ja ma leian et me ei tohiks piirduda ainult olemasolevate tekstidega, kui me räägime sellest, mis on võimalik ja mis ei ole võimalik. kätte on jõudnud aeg, kus peaksime esitama endale küsimuse, mida me võime teha, mida me peame tegema selleks, et Euroopa inimesed osaleksid rohkem. ma arvan, et me ei tohiks selle arutelu tähtsust äh, Saksamaal alahinnata, tegemist ei ole partei poliitilise äh, teemaga, äh, mida Merkel äh, päevakorda katsub suruda. ma arvan, et Saksamaal on üldine tahtmine majandusjuhtimise meetmete õigusliku aluse tugevamaks muutmiseks. ka juba langetatud otsuste puhul stabiliseerimisfondi ja muude asjade kohta. niisiis, kas me peaksime Äh, radikaalse reformi läbi viima. mina tunnen ka muret, ka mina leian, et keskpikas ja pikemas perspektiivis ei ole võimalik lepingu muutmist vältida. kui me tahame teha tööd tõhusalt ja täielikult demokraatlikult legitiimselt, on see vajalik. kui me tahame, et meie tööd aktsepteeritakse Euroopas, siis me peame tegema ettepaneku selliste muudatuste kohta. me ei pea otsuseid äh, langetama siis, kui rahvas seda ei toeta. ja seetõttu mina leian, et konventist, konvent ei kahjustaks tegelikult seda protsessi, otse vastupidi see võib-olla hoopis stimuleeriks seda protsessi, juhul kui konvent korraldada nagu kord ja kohus, siis äh, aitaks see ära, ära hoida olukorda, kus äh, Euroopas leiab arutelu aset ainult killustunult. selline konvent äh, võiks otse vastupidi uut arutelu stimuleerida, me saaksime rääkida ka asja praktilistest külgedest. tegemist oleks menetlusega, mis äh, sunniks kõiki asjaosalisi ühist lahendust otsima ja sellest lahendusest äh, võiks siis äh, lõpus kujuneda selline ühine pakett. ja kui konvent kokku kutsutakse, siis usun, nagu paljud teisedki, et tegemist ei peaks olema mitte tehnilise töörühmaga, tehnilise konve-, püüab piiratud teksti osasid pisut vormida, ma arvan, et me peaksime sellele arutelule äh, andma piisava aja äh, ja kaaluma, miks sellised lepingumuudatused mitte ainult ei parandaks Euroopa Liidu äh, toimimist, vaid kuidas see aitaks tuua demokraatiasse uut jõudu ma arvan, et Euroopa Liidu seda rolli tuleks ka rõhutada. ja enne kui me lähme edasi, siis äh, härra Kalvet, meie endine kolleeg, kõrgelt äh, austatud eelmine äh, kolleeg, on palunud ka sõna. suur tänu, härra esimees, aga, ja ka teie lahkete sõnade eest suur tänu, ma ei võtaks palju või kulutaks palju teie aega, räägiksin mõningatest tõsiasjadest, mida siin on mainiti ja mille puhul ma leian äh, härra Van Rompuy talituselt äh, oleks äh, vaja täpsemaid selgitusi. kõigepealt Euroopa Parlamendi suhtumine härra Rompuy kõnedesse, kus härra Rompuy on öelnud, et tema ainus kohustus on parlamendile teada anda, mis leidis aset ülemkohtu, ülemkogu kohtumistel härra Rompuy kõne oli ajendatud sellest, et tema ainus juriidiline kohustus on äh, teavitada Euroopa Parlamenti äh, ülemkogu kohtumisest, kohtumise tulemustest, kuid praktikas on ta äh, valmis äh, kohtuma palju rohkem, andma aru palju rohkem, äh, mida te olete ka ise näinud, te olete kohtunud esimeeste konverentsiga, komisjonide esimeestega, kohtub iga kuu president Puusekiga ja ta on külastanud fraktsioone, komisjone ja nii edasi. ta on ka pärast euro tippkohtumist, pärast valitsusjuhtide, euroala valitsusjuhtide kokkutulemist äh, ka äh, Euroopa Parlamendile aru andnud, tavaliselt sellised kohtumised leiavad aset ka äh, ülemkogu kohtumisega seotult. ja kohtumine esimeste konverentsiga täiskogu asemel Äh, oli tegelikult äh, parlamendi otsus, parlament otsustas sellise kohtumise vormi kasuks, mitte nõukogu president. ja seda seetõttu, et äh, nõukogu ja Euroopa Parlamendi täiskogu vahel on äh, sageli mitu nädalat, äh, nii et tekib selline ajaline lõhe ja seetõttu lepiti kokku, et president Van Rompuy äh, annab aru Euroopa Parlamendis eraldi koosolekul juba kohe järgmisel nädalal. Van Rompuy esimese mandaadi aasta jooksul oli, leidsid kohtumised aset Ah, mm, nii-öelda mikrotäiskoguna ja Van Rompuy teise ametiaasta jooksul otsustas äh, parlament äh, rakendada esimeste konverentsi vormi, äh, kus võisid osaleda ka parlamendiliikmed, ma ei tea, miks parlament seda otsustas, võib-olla lähtuvalt täiskogu äh, toimumisaegadest, äh, aga mõningad äh, kommentaarid, äh, Andrew, ka sinu poolt võib-olla tulenesid siis valesti arusaamast, mida ma tahtsin siin pisut selgitada. ja siis veel, kas Van Rompuy peaks osalema ka aruteludes enne ülemkogu, nii nagu ka aruteludes pärast ülemkogu ka sellest räägiti Euroopa Parlamendiga Van Rompuy ametiaja alguses, sellest räägiti nii presidendi kui esimeste konverentsiga ja omal ajal jõuti järeldusele, et kui ta peaks osalema aruteludes enne ja pärast ülemkogu, Äh, kuus ülemkogut leiab, kogu kohtumist leiab aset aastas, siis peaks äh, härra Van Rompuy osalema kaheteistkümnel arutelul, pöörduma Euroopa Parlamendi poole ja nii edasi ja nii edasi. Äh, põhimõtteliselt peaks ta käima Euroopa Parlamendis iga kuu ja mõned inimesed leidsid, et sellest on, see on liiga ja võib-olla parlament tüdiks ka Van Rompuyd nägemast äh, iga kuu, nii et parlament ise otsustas, et äh, otsustas äh, praeguse süsteemi kasuks, otsustas selle kasuks, et enne ülemkogu kohtumist tuleb parlamendi ette eesistuja esindaja, sellepärast et üldasjade nõukogu tegelikult valmistab ette äh, Äh, ülemkogu ja seetõttu lepitigi omal ajal selliste, sellise asjade käigu üle kokku. Bene, grazie e allora onorevole Lamassoor. aitäh, härra Lamassoor, palun. aitäh, härra esimees. alustuseks tahaksin tänada kõiki, kes tegid ettepanekuid ja tõstatasid märkusi. tahaksin tänada ka härra Richard Corbitit muidugi oleksin pidanud kohe ütlema, et härra Van Rompuy president sai mandaadi ülemkogult selleks, et esitada ettepanekuid, mis puudutavad äh, parandusi menetlustesse ning otsuste tegemise äh, protsessi eelarve äh, koostamise laiemas mõttes. ja see tähendaks ka muudatusi aluslepingusse, nii et järgmise paari nädala päeva jooksul või päeva jooksul ehk me kuuleme veidi rohkem härra Rom-, Van Rompuylt, aga nüüd ehk käsitleksin mõningaid punkte, mille komisjoni liikmed tõstatasid. olen nõus täiesti sellega, mida ütles härra Galtieri selle kohta, kuivõrd oluline on strateegiline dialoog julgeoleku ja kaitsepoliitika osas. ja ma arvan, et äh, sarnane äh, vaim peaks olema ka teistel otsustel mis äh, tehakse, mis on seotud ülemkoguga. ta viitas ka euroalale, öeldes, et äh, aluslepingus ei ole mingisuguseid sätteid, mis puudutavad euroala, aga see ei ole tõsi, on olemas sellised sätted. euroala tippkohtumine, ma ei tea, mis oleks selle kohtumise ametlik nimi aga sellel ei ole hetkel veel õiguslikku alust. aga ma arvan, et igasugune muudatus aluslepingusse äh, kindlasti äh, looks äh, sellise aluse. Palo ütles ka, et ministrinõukogu ja ülemkogu ei ole parlamendi ees vastutavad. ja härra Brons tegelikult ka meenutas meile, millised on nende kahe kontseptsiooni vastutuse, kahe vastutuse kontseptsiooni erinevus, et meil on ka äh, dialoogiprotsess, mis on sarnane ülem- ja alamkojaga parlamendis, nii et äh, see on suhteliselt legitiimne, see, kuidas komisjon on avatud äh, küsimustele, mis puudutavad antud teemat, aga seda ei saa rakendada ülemkogu presidendile. ehk siis jällegi ülemkogu ei ole seadusandlik kogu, nad ei ole mees vastutavad, aga hetkel äh, on nad nagu selline ühtne, ühine kollektiiv, mis äh, võtab vastu olulisi otsuseid. ja see on äh, see koht, kus härra Galteri leidis, et strateegiline dialoog on vajalik. ja õige on juhtida tähelepanu ka sellele, mis hetkel parlamendi kodukorras puudub. mõned sätted puudutavad ainult teatud liikmesriike, euroala, tihendatud koostöö ehk tulevikus ja sellistel tingimustel, kas oleks vastuvõetav, et kõik liikmed, kaasa arvatud liikmed sellistest liikmesriikidest, kes ei ole Eurotsooni või tihendatud koostöö osad, saaksid esitada küsimusi nendel teemadel. samasuguse küsimuse võiks küsida ka Euroopa Komisjonilt. tagajärjed võiksid siin olla märkimisväärsed. konvendis äh, me ei tahtnud äh, seda käsitleda ei parlamendi ega komisjoni seisukohalt, aga see on midagi sellist, mida me ei saa enam eriti kaua vältida. nüüd liikmesriikide parlamentide roll ja see, kuidas nemad võiksid siia protsessi kaasatud saada pean tunnistama, et mul on selle koha pealt segased tunded ning äh, äh, kindlasti võtsin teadmiseks Andrew Duffy hoiatavad sõnad. esiteks äh, eelarvekomisjoni ja Poola eesistuja ühisinitsiatiivil äh, võtsime kokku minikonvendi, mis kestis kaks päeva, see leidis aset oktoobris äh, ja sarnaselt tema kahele suurele vennale, kahele päris konvendile olid seal esindajad kõikidest Euroopa Liidu institutsioonidest, kaasa arvatud parlament ning esindajad ka liikmesriikide parlamentidest. seal oli kaheksakümmend rahvus-, liikmesriikide parlamentide liiget, mis tähendab seda, et äh, iga riigi puhul koalitsioonivalitsuste pea äh, parteid ning peamised opositsiooniparteid olid esindatud ja me rääkisime nende kahe päeva jooksul sellest, kuidas jaotada töö Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide vahel, mis puudutab Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärkide rakendamist. see konverents oli niivõrd edukas, et äh, kohtumisel lõppedes äh, ütles äh, saabuva Taani eesistuja esindaja, et see on ilmselgelt midagi sellist, millega me peame jätkama ja on äh, natuke frustreeriv, kui meil on ainult kaks päeva, et selliste tohutute teemadega tegeleda ja selle tulemusel on otsustatud, et äh, järgmise aasta esimesel poolaastal äh, peetakse veel üks minikonvent, me ei tea veel täpselt, millal ja me ei tea ka täpselt, mis teemadest me räägime, kas teema jääb samaks või me võtame midagi uut ette. aga meil on siiski võimalus äh, luua foorum arvamuste vahetamiseks Euroopa ja liikmesriikide parlamendi liikmete vahel koos ministritega. Poola eesistuja äh, oli väga julge sellise konverentsi korraldamisel, hoolimata asjaolust, et teised äh, valitsused olid vastu, liikmesriikide rahandusministrid olid selle vastu, sest rahandusministrid ei taha rääkida Äh, ühelgi äh, kohtumisel, kus nende oma liikmesriigi parlamendisaadikud kohal on. kuulasime äh, kuulsime sellistest riikidest, kus parlamendiliikmed räägivad hoopis midagi muud kui nende oma ministrid. nii et meil oli selline formaat, mis oli väga sarnane konvendile, see kestis muidugi ainult kaks päeva, nii et see oli selline äh, väike pilt ainult sellest, eh, mis konvent tegelikult on, aga see andis meile aimu selle kohta, mida me ehk tulevikus eeldada võime. Eh, see mõte, et Euroopa konvent, mis on olnud väga produktiivne, et seda saaks uuesti ellu äratada. ja meil on ilmselgelt ka suurepärane võimalus seda teha. võtsin teadmiseks ka selle, mida härra Hefner selle kohta ütles, aga mis häirib mind äh, selle juures, äh, mida hetkel räägitakse uuest aluslepingust, on see, et äh, me oleme endiselt sügavas finantskriisis ning sellel patsiendil on nii kõrge palavik, et asjad, asjade tulevik ei näe hea välja igapäevaselt peavad äh, riigid uurima turumäärasid selleks, et tuvastada, kas nad äh, saavad endale lubada raha laenamist. üks riik on pankroti äärel, teised on sellele päris lähedal. nii et äh, arvestades seda tõsist palavikku, milles Euroopa riigid vaevlevad, peaksime me ettevaatlikult suhtuma sellesse, et uut aluslepingut promotakse kui mingit imerohtu. uus alusleping ei lahenda midagi lühikeses perspektiivis, ta võib-olla lahendab kõik kümne aasta jooksul, aga see kohene probleem, mis meil on, mis ähvardab äh, Euroopa eksistentsi, seda ei saa lahendada uue aluslepinguga. aga meenutaksin teile siiski, et Lissaboni leping on suurepärane tööriistakast ning äh, sobiva poliitilise otsustusvõimega saaksime me kasutada Lissaboni selleks, et lahendada enamikke meie ees olevaid probleeme, võib-olla ainult äh, paar väikest tehnilist muudatust lepingusse sisse viies. nüüd äh, veel liikmesriikide parlamendisaadikutest. Properes äh, on hetkel koostamas majanduskomisjonile raportit, selle osas peaks toimuma hääletus detsembri täiskogus. kuulsin, mida ütles härra Guerrero kahe komisjoni koordinaatorite kohtumise kohta see on hea uudis, on tehtud ettepanek, et eh, igas veebruaris eh, Euroopa semestri menetluse osana kohtuvad eh, liikmesriikide parlamentide liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed, arvestades majanduse koordineerimisega seotud olevate teemade iseloomu, esindaks parlamenti inimesed tööhõivekomisjonist, eelarvekomisjonist ja majanduskomisjonist see ettepanek viiakse täiskogu ette. seejärel võime me otsustada, kas meie arvates oleks kasulik laiendada seda mõtet ka äh, muudesse poliitika kujundamise valdkondadesse. härra Rahva on öelnud, et äh, kui me äh, avame äh, selle debati ja lubame seal ka anonüümsust, siis osaleb seal ehk ka avalikkus, aga kui me vastupidist teeme, siis me valetame oma valijatele. uus alusleping koos konvendiga võtab ilmselt viis kuni kümme aastat ja mõned riigid jäävad siin kõrvale, see on väga tohutu ettevõtmine. ehk siis, kui turud on veidi rahunenud, kui me suudame algatada äh, korraliku debati õigete algatustega, siis äh, peame me selgelt ütlema, et tegemist on väga pika protsessiga ja me ei saa kohe anda vastuseid. niisiis, härra esimees, daamid ja härrad, millised praktilised järeldused siit? seni olen ma kokku pannud ainult äh, töödokumendi. minu ettepanekuks, härra esimees, on, et äh, selle komisjoni koordinaatorite äh, mõni tulev koosolek uuriks seda dokumenti, otsustaks, kas selle põhjal oleks mõtet luua omaalgatusraport ja need ettepanekud, millest, mis ei ole siin dokumendis, millest ma olen täna rääkinud, mille üle me oleme arutanud, näiteks küsimus, milline peaks olema meie positsioon, mis puudutab debatti uue lepingu üle, siin on siis kaks asja, esiteks töödokument, mida me äh, saaksime teha selleks, et äh, anda lisa vahenditele, mis on lepingus, näiteks džentelmenide kokkulepe, mis äh, paneks paika suhted parlamentide, nõukogu äh, liikmesriikide parlamentide vahel võrdsemal alusel, kõike seda tuleb teha olemasoleva lepingu raames. ja siis teine asi, kui me tahame sellesse debatti hetkel sekkuda, peaksime me kirjutama veel ühe raporti, mina ei saa neid kõiki ju koostada, aga see küsimus peaks siiski koordinaatorite ette jõudma, aitäh. suur aitäh, härra Lamassoor olen nõus teie ettepanekuga, et me paneme selle järgmise koordinaatorite koosoleku päevakorda, nemad otsustavad siis, mida teha, tegemist on väga ulatusliku küsimusega ning me peame seda uurima hoolikalt ning sügavuti. kui vastuväiteid ei ole, siis seda me ka teeme ja see läheb järgmise koordinaatorite koosoleku päevakorda. nüüd jätkame viim-, järg-, viimase päevakorrapunktiga. Scusa, passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, ma prima devo dare delle comunicazioni viimane päevakorrapunkt, aga kõigepealt paar teadaannet. esiteks. härra Martin teatab, et mis puudutab äh, nõukogu eesistuja kuulamist, mis pidi toimuma kahekümnendal detsembril, siis tema ei ole vastu selle korralda, korraldamisele kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal jaanuaril ma arvan, et mina pean vist otsustama. kuulake ka. Inigo, mul on vaja teada, kas te olete nõus. Enrique, sina ka. härra Martin on nõus, et eesistujamaa arvamuse ärakuulamist, mine, vist võib edasi lükata jaanuarisse Teie palusite seda ja härra Martin ei ole sellele vastu. ma olen aru saanud, et üldiselt ollakse selle poolt, et lükatakse kohtumine nõukogu eesistujamaaga jaanuarisesse. härra Pereira, olete nõus? ma soovisin teada ühte asja. kas see on tõsi, et, et härra Martin on nõus? jah. härra Martinit ei ole kohal, aga ta andis meile teada, et tal ei ole selle vastu midagi. niisiis, me ei hakka teda, me ei, me ei ärrita teda, kui me lükkame selle edasi. saagu nii. Läheme edasi kinnise koosolekuga, ühiskoosolek libe komisjoniga kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoniga siis. ja me räägime Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga ühinemisest. Need, kes siin olla ei tohi, peaks nüüd lahkuma. see saab olema väga lühike koosolek, sest tõlgid on meile teada andnud, et nad pärast poolt ühte lahkuvad. libe komisjoni kolleegid on ka siin, ka siin kohal tere tulemast